morning, colleagues. tere hommikust, kallid kolleegid, daamid ja härrad, ma tahaksin vabandada teie ees, et äh, hoidsin teid pikalt ootel. olin ühel teisel üritusel ja ei jõudnud äh, kahjuks mitte kuidagi õigeks ajaks kohale. aga alustagem ja tervitan teid äh, siis tänasel ITRE komisjoni koosolekul meil on äh, täna siis kõigepealt hommikul tavapärane koosolek, täna pärastlõunal on meil kuulamine ja homme hommikul jätkame tavalise istungiga jälle edasi. alustagem aga kõigepealt päevakorra vastuvõtust. kui kellelgi ei ole märkuseid, siis võtame selle vastu ilma igasuguste muudatusteta. ja nüüd äh, juhataja teadaanded. mul midagi erilist teile teatada ei ole. paluksin et äh, enne hääletust äh, peame me minutilise leinaseisaku, kui on kohal rohkem kolleege vahetult enne kella kümmet äh, siis, nimelt täna siis möödub aasta meie linnas toimunud terrorirünnakust, linn, mis on meie linn, kus me tegutseme ju iga nädal mitu päeva, teeme tööd, elame siin ja seega minu meelest äh, on täiesti kohane, et äh, me mälestame selle terrorirünnaku ohvreid ja näitame üles solidaarsust nii hukkunute peredega kui ka meie kõigiga, solidaarsus meie vahel. järgmine päevapunkt. maakasutusest äh, ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning te-, sellega muudetakse siis äh, senist määrust, mille on parlament ja komisjon vastu võtnud. meie raportöör on Marisa Matias. täna asendab teda aga härra Siluaga ja eesmärgiks on siis arvamusprojekt läbi vaadata koos variraportööride ja kõikide teistega. see puudutab maakasutust, maakasutuse muutust ja metsandust ehm, puudutav ettepanek, see võeti komisjonis vastu aastal kaks tuhat kuusteist, üheksa kuud tagasi. ENVI komisjon on juhtivkomisjon, meie komisjon esitab vastavalt äh, koduartik-, kodukorra artiklile viiskümmend kolm arvamuse eesmärgiks on siis CO2 heitkoguste vähendamine maakasutuses ja metsanduses läbi näiteks jätkusuutliku metsandus, äh, poliitika Euroopa Liidul on oma õiguslikku raamistikku vaja heitkoguste jaoks, kui ÜRO Kyoto protokoll pärast aastal kaks tuhat kakskümmend üks äh, aegub. seda ettepanekut nimetatakse ka LULUCF ettepanekuks lühi, lühidalt äh, on meie komisjoni jaoks ja see on meie komisjoni jaoks väga oluline, sest see puudutab meie valdkonda puudutavaid olulisi asju, näiteks nagu teadusuuringud, innovatsioonipoliitika, maakasutuse seire, äh, satelliitidega või, või siis ka otseselt meie tööstuspoliitika on sellest mõjutatud. eriti metsanduse osa see on tõesti äärmiselt oluline osa tööstuspoliitikas. kui lubate, alustagem siis selle aruteluga nüüd ja annaksin sõna kõigepealt härra Xavier Benito Tšiluagale, kes eh, täna asendab meie raportööri proua Matiast, palun. Buenos dias y muchas gracias, señor presidente, efectivamente. suur aitäh, härra esimees. Eh, meie kolleeg Maria Matias ei saa kahjuks täna siin viibida, tal on eh, sellest väga kahju aga ta on seiremissioonil ja seega tal tõesti ei olnud võimalik täna siia tulla. ma annan edasi mõned ideed, mida ta on meile edasi andnud oma arvamuse projektiga eelkõige ma tahan rõhutada, et kindlasti on tegemist väga olulise dokumendiga, euro-, mis puudutab Euroopa Liidu strateegiat, samuti see toetub Pariisi leppele ja peab tagama kliimamuutuste vastu võitlemise, samuti on see ka sotsiaalselt väga oluline ning erinevatest vaatenurkadest väga tähtis dokument raportöör leiab, et Euroopa Komisjoni ettepanek on suurepärane selleks, et äh, tööd alustada. ja tema arvamus äh, puudutab mitmeid võtmeküsimusi. Äh, see puudutab loomulikult ITRE tööd, rääkides siin fondide jagamisest uuringuteks, metsamajanduseks äh, kuidas kasutada Euroopa Liidu äh, programme, äh, sateel, satelliitprogramme nagu Copernicus, et äh, läbi viia seiret maakasutuse osas, teiseks toidutööstuse kindlus või turvalisus si-, nii liikmesriikidele kui ka eraettevõtetele on see väga oluline abivahend samuti võimaldab see äh, viia läbi järelevalvet äh, paindlikul viisil kõikides äh, vajalikes sektorites. see võimaldab ka tagada maa kasutuse jätkusuutlikul viisil, et tagada ringmajandus ja Äh, raportöör leiab, et on ka väga oluline jõuda võimalikult äh, laialdase konsensuseni kõikide erinevate töörühmade vahel. seega on meil väga hea meel, kui me saame teie käest erinevaid ettepanekuid, mis äh, on teiepoolseks panuseks siis sellesse dokumenti. suur aitäh! The... suur tänu! ja nüüd saavad sõna variraportöörid proua Juuso Rahvaparteist. suur aitäh, härra esimees, kui palju aega mul on sõnavõtuks, kas äh, kaks või kolm minutit? jah, kaks minutit. suur aitäh teile. ma üritan jääda selle äh, aja sisse oma sõnavõtuga. nagu minu nagu juba raportööri esindaja väga hästi ütles, me räägime siin äh, normidest, äh, ajaraamistikust. Äh, minu jaoks on need kohati natuke keerulised, kuid kindlasti on ette nähtud piisav paindlikkus, et tagada väga tõhus tööd peale aastat kaks tuhat kakskümmend kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend ja samuti ka järgnevaks. mis puudutab järgnevat perioodi, selle üle me peame veel järele mõtlema. nüüd, mis puudutab äh, puidu saadusi, kogu see sektor on äärmiselt äh, keeruline. ja äh, kõik need arvestused, mis tuleb läbi viia, on väga keerulised. kõik, mis puudutab arvestamist, raamatupidamist, peab arvesse võtma äh, ka loodusnähtusi, mis puudutavad teatud liikmesriike, mida ei ole võimalik võtta andmete arvestamise sisse, mida ei ole võimalik ette näha. ma keskendun arvamuse eh, koht, eh, arvamuse kohta. tuleb ette näha selliseid meetmeid, eh, ja tuleb otsustada, kas on vaja neid meetmeid sertifitseerida. meil on väga palju looduskaitsealasid, näiteks Natura kaks tuhat kakskümmend loetleb need üles, võib-olla puudutada nüüd kõiki neid läheks liiga kaugele ja kes peaks hakkama tegelema nende sertifikaatide väljaandmisega. Eh, mis puudutab teadusuuringuid, siis räägitakse siin teadusuuringute programmidest ja samuti satelliitprogrammidest, millega sooritada seiret. pikaajalises perioodis äh, raportöör äh, soovitab alustada programmide kasutamist äh, aastal kaks tuhat üheksateist. see idee iseenesest on hea, aga ma leian, et rääkides väga pikast perioodist, on väga keeruline nii et järgmise kahe aasta jooksul ette näha tegevust aastani kaks tuhat viiskümmend on peaaegu võimatu. see, mis puudutab äh, liikmesriikide vahelist äh, äh, infovahetust, see on ainult kahekümne viie protsendi raames praegu. kas ma pean lõpetama? ma olen juba rääkinud kolm minutit annan teile veel aega kaheks lauseks. mis puudutab liikmesriikide vahelist vahetust, siis ma ei leia, et need piirangud oleks õigustatud, kuna see vähendab paindlikkust kahekümne viie protsendi võrra Äh, seda on juba vähendatud niigi viie protsendi võrra ja ka liikmesriikidel peaks olema tagatud võimalus kasutada seda saja protsendi raames. suur aitäh! proua Kumbula-Natri sotsiaaldemokraatide nimel üritan äh, piirduda nende teemadega, mis on äh, meie komisjoni jaoks ülilised. meid huvitab innovatsioon ja energeetika ja teadusuuringud, nii on ju ka meie komisjoni nimi ja ma arvan, et ENMi keskendub nendele teemadele ka, aga kas nad piisavalt innovatsioonile tähelepanu pööravad, pole kindel ja me ei tea, mida nad välja pakuvad, kõigepealt eh, biomajandus, minu ettepanek oleks teha siin muudatusettepanek, et eh, ka ehm, juba metsast eh, toodud puidust toodete osas erireeglid ette näha. väga oluline oleks see, et fossiilkütuste, fossiilkütuste põhiste toodete alternatiivid saaksid eraldi toetuse Euroopa Liidu seadusandlikust raamistikust. peaks olema äh, ette nähtud äh, biopõhiste toodete kasutamisele rohkem võimalusi selleks, et jätkusuutlikku mudelit toetada paljudes äh, Äh, suure metsandussektoriga riikides, aga ka nendes riikides, kus see võib-olla seni ei ole veel olnud nii äh, oluline, see puudutab siis nii hooneid, puithooneid, paberimajandust kui ka paberimassi, et oleks võimalik äh, siis arvestada sellega ka hoonestamisel näiteks mõnedes riikides on vaja maad rohkem kasutusele võtta ja ette on nähtud uued metsad, aga on riike ka Euroopa Liidus kus, kus seitsekümmend viis protsenti maast on metsa all. ja seega nende riikide jaoks on see seadusandlus natukene piiratud. ühe puu mahavõtmisel võib kolme asemele esitada, nii et metsahaldusele peaks, metsamajandamisele, vabandust, peaks olema roll ka siin ja nüüd eh, need referentsmäärad eh, on väga piiratud, on eh, riike, kes on kasutanud kaheksakümmend viis protsenti ära oma metsamaast, teised ainult nelikümmend protsenti ja ma arvan, et see ei peaks olema paigas nii jäigalt, et arvestatakse siiski iga liikmesriigi metsamajanduskavadega, kui jätkusuutlikud nad on. näiteks puiduhakke võimalused ja nii edasi, nii et Kopernikus ja kõik see on meie jaoks oluline, läbipaistvus loomulikult seal väga teretulnud et pakkuda Euroopa metsanduspoliitikale tulevikus äh, hea raamistik. suur tänu, proua Kumbula-Natri. järgmisena härra Federle ALDE nimel. So much, chair uh,, and uh, thanks to the suur tänu. suur tänu raportöörile hea alus edasisteks aruteludeks. see teema loomulikult on väga oluline osa kliimapaketist ja ma tuletaksin äh, meelde, mida ütles IPCC paneel oma neljanda hindami-, neljandas hindamise äh, raportis metsa kui eh, CO2 salvestaja eh, positsiooni säilitamine ja jätkusuutliku metsanduspoliitika kasutamine on tuleviku seisukohas eh, võttes üks olulisemaid CO2 heitkoguste vähendamise sektoreid ja ma olen proua Kumbula-Natriga täiesti nõus. me oleme näinud, et metsad on äh, Äh, majandatud Euroopa Liidu liikmesriikides väga erinevalt ja metsad on ka iseenesest erinevad. mõnedes äh, liikmesriikides on, kuuluvad metsad äh, väikeomanikele, teistes riikides on peamine metsaomanik riik. Rootsis oleme me vastu võtnud Kyoto protokolli kohase strateegia, millega me siis metsamaad tahame pidevalt laiendada, peaaegu terve sajandi oleme keskendunud äh, siis oma metsamaa laiendamisele ja metsad on kasvanud äh, pidevalt. ja mina toetaksin seda Rootsi mudelit ja meie kalkulatsioone, see on tõesti jätkusuutlik mudel, niimoodi on tagatud biomassi kasv pidev, aga tagatud ka see, et et äh, metsa rohelist kulda on võimalik kasutada ka kliimavastaseks, kliima soojenemise vastaseks võitluseks. ja need referentsmäärad, mis praeguse valemi kohaselt välja arvutatud, tähendavad seda, et iga aasta peaks üheksa protsenti metsamaa kasvama. lõpuks tähendaks see see, et Rootsis muud ei olegi kui ainult äh, mets. me peame siis hakkama põllumaad vähendama selleks, et sinna istutada mets aga loomulikult arvestada tuleb äh, seda, et nõudlus ka on erinev äh, Äh, sõltuvalt sellest, millises olukorras on majandus riigis ja teistest aspektidest sõltub seda. ja ärgem unustagem, et teinekord võivad olla ka täiesti looduslikke põhjuseid, mis äh, kogu seda kalkulatsiooni hakkavad segama, näiteks metsatulekahjud äh, või suured tormid ja ma arvan, et ITRE võib panustada üsna oluliselt sellesse arutellu, mis praegu Agris ja ENVis toimub antud teemal. suur tänu, härra Javor Roheliste nimel, palun! Thank you, Chair, and uh, thank you for the rap-. suur tänu, esimees, ja suur tänu ka raportöörile selle arvamuse koostamise eest, see on, nagu öeldud, heaks aluseks edasisteks aruteludeks, aga mõned märkused ka meie poolt erinevates küsimustes, mis ol-, osaliselt on ka juba esile kerkinud. esimene teema, loomulikult äh, see määrus on tähtis äh, määrus, aga see on ainult üks osa äh, kliima- ja energeetikapaketist ja see tähendab seda, et tuleb ka selle määruse puhul arvestada sellega, mis on välja pakutud teistes arvamustes, mis on jõudnud Euroopa Parlamenti näiteks ähm, ESR-i ettepanek ja nii edasi ja samuti tuleb arvestada pikaajalisi kohustusi, mille Euroopa Liit on endale võtnud, äh, äh, dekarboniseerimise eesmärgid, Pariisi kokkuleppe nõuded ja see määrus, see LULUCF määrus peab siis äh, so-, sobituma samuti nendesse pikaajalistesse eesmärkidesse. kui me nüüd räägime sellest maakasutuse ja, ja metsanduse määrusest, äh, siis on kliimaeesmärgid ja, äh, ja liigirohkuse küsimused siin samuti väga tähtsad, need tuleb loomulikult arvesse võtta, kui me räägime meie metsadest. järgmine küsimus, aruandlusreeglid ja aruandluskohustus. ma arvan, et me peame sellele sektorile lähenema ka sellest vaatevinklist, et milline õhustik, õhustu, õhustik seal praegu valitseb ja ma arvan, et tuleks kaasata ka ähm, sood ja äh, ja turbaalad äh, Äh, sellesse määrusesse. nüüd ESR määruse paindlikkus äh, tuleb arutelule võtta, tuleb rääkida sellest, äh, mis on paindlikkusmehhanismi vastuvõetav määrus ja viimane märkus teadus- ja arendustegevuse kohta, mis loomulikult ITRE komisjoni jaoks on põhiteema me oleme näinud seda, et Ameerika Ühendriikides on kliimaga seotud arendustegevus tulevikus saanud tugeva rahalise põntsu ja mulle tundub, et Euroopa Liidul on võimalus nüüd kliima soojenemisega seotud teadusuuringutes võtta juhi roll, kuid see eeldab loomulikult pühendumist Euroopa Liidu poolt ja ka rahalisi vahendeid, muidu haarab selle rolli endale Hiina, nii et kasutagem võimalust ära. suur tänu Euroopa Komisjoni nimel proua Simon Gay, Simon Gay kliima peadirektoraadist. härra Gay loomulikult parandab kõneleja härra esimeest. suur tänu selle võimaluse eest äh, osaleda tänasel arutelul, me oleme väga huvitatud sellest, mida ITRE komisjon arvab sellel teemal ja me oleme sellest äh, loomulikult, äh, sellele mõelnud ka teiste ettepanekute kontekstis, mis praegu on arutelul. ja ma tahaksin tagada selle, et kõik saavad aru, et äh, see pakett, mille on komisjon esitanud, tahab nii nõukogus kui ka osapoolte poolt konsultatsiooniprotsess väljendatud seisukohti ühildada sinna paketti ja me ootame siis, et parlament kiiresti vaatab selle teema ka üle. ja ma arvan, et äh, me saame aru või me saame aru, et te keskendute teadus- ja arendustegevusele, tehnoloogiale, Galileole. Need ettepanekud, äh, mis on siis praegu teie arvamuses ka sees loomulikult on need need teemad, äh, millele me oleme ise ka keskendunud ja võtnud äh, arvesse seadusandluse mm, koostamisel. Äh, ligirohkus loomulikult jällegi teema, mis meie jaoks ka oluline ja, ja me ei unusta seda teistest paketi osadest rääkides ja siinkohal jääb üle ainult viidata võib-olla sellele, et aruandlusreeglid peavad olema robustsed, see, selle eest tuleb hoolt kanda komisjoni ehm, oma ettepaneku koostamisel mõtles sellele, kuidas, ehm, et kas praegune süsteem võtta üle ka uude perioodi ja me tahame tagada, et need reeglid oleksid robustsed ka eh, Kyoto järgses maailmas nii-öelda ja vaatame, kuidas eh, seda tagada, aga kindlasti me selle ettepanekuni jõuame. mikrofon palun härra esimehele mikrofon. You want to say something to add? Bueno, únicamente dar, muchas, dar las gracias a los SADOS por sus interesantes suur aitäh ja ma tahtsin kõiki tänada eh, teie panuse eest. ma annan eh, kõik edasi eh, raportöörile ja me soovime kindlasti koostada väga põhjaliku ja äh, sügava dokumendi, aitäh! suur tänu, kakskümmend seitse märts äh, on muudatusettepanekute tähtaeg ja äh, üheteistkümnendal mail hääletame. suur tänu! kell kaksteist toimub see hääletus. suur tänu raportöörile! keda ei ole kohal, aga variraportöörid on kohal, nii et see on väga tore, ka komisjon on kohal, suur tänu teile kõigile. nüüd siis autoriõigus digitaalsel ühtsel turul, järgmine päevakorrapunkt. meie raportöör on Tšislav Krasnodebski ja ja pärast määruse ettepaneku avaldamist kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja selle pealkiri oli autoriõigus digitaalsel ühtsel turul pärast seda, kui äh, komisjon tegi ettepaneku kaasaegse autoriõiguste raamistiku kohta ja selle eesmärgiks oli Euroopa Liidu äh, eeskirju äh, selles valdkonnas kaasajastada. ja me teame, et meil on autoriõiguste režiimide vahel, süsteemide vahel vaja ühtlustamist ja ITRE INTA, IMCO ja KULT koostavad arvamused, juurikomisjon on vastutav komisjon, meie arvamuse koostajaks on kolleeg Krasnodebski. palun, kolleeg Krasnodebski, teil on sõna. suur tänu istun siin. leidsite mind üles. Äh, suur tänu. jah, direktiivi ettepanek äh, on, pakkus äärmiselt suurt huvi. ma ei oleks osanud arvatagi, et nii paljudele inimestele äh, pakub see teema nii suurt huvi alates teatisest äh, ja, ja seejärel kohe tekkis suur huvi erinevate liitude, autorite liitude, kirjanike liitude, kirjastajate liit, liitude, äh, ringhäälinguliitude, filmitegijate liitude poolt ja loomulikult ka internetiettevõtted tundsid selle töö vastu äärmiselt suurt huvi oli mitmeid huvitavaid teemasid sidusrühmade jaoks äh, ja äh, neli komisjoni on sellega seotud, nii et teatav komis-, äh, konkurents on ja mina olin väga mi-, minimalistlik, konsulteerisin komisjoni sekretäriaadiga, juurikomisjoni sekretäriaadiga ja see oli ähm, äh, üks teema, mis kuulub meie pädevusse, mis siis äh, nendega konsulteerides äh, jäi meie pädevusse andmekaeve ja ma tean, et variraportöörid tahtsid, et me muudatusettepanekuga, muudatusettepanekute kaudu tooksime sisse ka teised teemad, see on küll võimalik, aga pidagem siiski meeles, mis on meie komisjoni äh, vastutusvaldkonnad, artiklid äh, üksteist ja kolmteist äh, on väga vastuolulised. aga nüüd siis teksti ja andmekaeve. minu lähenemisviis on väga liberaalne. olin nõus komisjoniga selles osas, et kohustuslik nimekiri ähm, Äh, võib olla, aga nimekirja tuleb laiendada. Äh, komisjoni ettepanek oli, et äh, juurdepääs peaks olema ainult teadlastele ning teadusasutustele. see ei kajasta aga väga hästi ka meie kaasaegse ühiskonna olukorda meil on ka nõndanimetatud kodanikuteadlased ja kodanikuühiskonna teadlased, aga väga paljud ettevõtted samuti tegelevad teadusuuringutega tegelikult, nii et väga raske on äh, vahet teha äriotstarbel tehtavatel äh, ning teadusuuringutel ning muudel teadusuuringutel, see on selline kunstlik vahetegemine. teadusuuringute tulemuseks Äh, on sageli äh, ka siis, kui tegemist on lihtsalt doktoriuuringutega, äh, rahaline kasu ning me tahame ju tegelikult tulevikus teadusmaailma ning ettevõtlusmaailma paremini ühendada. nii et ma leian, et selline vahetegemine on kunstlik ja me ei tahaks liiga kitsarinnaliseks jääda me tahame, et teksti ning andmekaeve oleks võimalik neile, kellel on õiguslikud õigused olemas. kui me ostame raamatu, siis võime kasutada selle raamatu äh, sisukorda ja indeksit ja nii edasi. kultuurikomisjonil on oma eesmärgid, nende raportööril on kalduvus äh, suruda läbi kohustus, soovida suruda läbi kohustust andmeid äh, hävitada, mis on väga kummaline. ja siis veel tarkvara kasutamise piirangud teadussektoris Äh, meil peaks olema avatud tarkvara kasutuse juurdepääs. suur tänu selle arvamuse esitamise eest äh, ja nüüd äh, proua. suur tänu, proua härra esimees, kõigepealt suur tänu meie arvamuse koostajale selle tänase avalduse eest ja tehtud töö eest. ma tahaksin sisulisest poolest öelda nii palju, et mina arvan, et komisjoni poolt välja pakutud ettepanek autoriõiguse osas on kindlasti üks olulisematest äh, ettepanekust intellektuaalomandi ja copyrighti osas ja seega on meie ülesanne loomulikult väga tähelepanelikult äh, läheneda sellele ettepanekule. minu meelest on komisjoni ettepanek, esialgne ettepanek ilusti tasakaalus. ma tunnistan, et mõnedes punktides on vaja täpsustada ja selgitada, aga üldiselt on minu meelest see ilusti tasakaalus ja erinevad huvid, mis on teinekord vägagi vasturääkivad, on siin ilusti esindatud ja tasakaalu saadud. arvamuse koostaja oma arvamuses ja tänases sõnavõtus rääkis täpsemalt sellest, kuidas ta asjale läheneb, minu meelest on täiesti see õige ja seega mina keskenduksin täna nendele teemadele, mis on meie jaoks väga olulised teadusuuringud ja teadus laiemalt ja sellele ma keskenduksin ja mul on hea meel kuulda, kui te räägite andmete andmete kaevamisest ja andmete töötlemisest, et, et ka meie peaksime seisukoha võtma selles küsimuses. aga nüüd siis konkreetne punkt, äh, arvan ma, et ma ei saa öö, äh, olla nõus selle ettepanekuga, mille arvamus on teinud, arvamuse koostaja on teinud, ta nimelt teeb ettepaneku, et komisjoni poolt äh, välja pakutud ettepanek teksti ja andmete kaevamise osas ei peaks keskenduma mitte ainult teadusuuringutele, vaid oleks suunatud ka avaliku ja erasektori ettevõtetele ja et see peaks olema võimalik ka üksikisiku tasandil. ma arvan, et sellega minnakse natukene liiga kaugele. erand, üldine erand teksti ja andmete kaevamisele, olgu selleks eesmärgiks siis kommerts või mittekommertslikud eesmärgid, eesmärgid ei ole minu meelest õige loomulikult on oluline ja seda ütles ka arvamuse koostaja, et innovatsiooni tuleb toetada, aga lõppküsimus on, seisneb ikkagi selles, et kas äh, me peaksime kõikidele kõik äh, juurdepääsetavaks tegema, sellega ma ei saa olla nõus. Äh, tekkinud on ju andmete turg, kommertseesmärkidel kasutatakse andmeid raha teenimise eesmärgil ja minu meelest oleks mõistlik, kui me selle erandi puhul äh, Äh, näiteks tekstmaterjal, muusika või muu loov äh, töö, äh, et selle puhul oleks väga selgelt raamistatud see, mis eesmärgidel neid kasutatakse ja minu meelest me peame siin selgelt välja ütlema, et me peame silmas ainult mittekommertskasutust ja sellele juurdepääsu avamist ja seega mina arvamuse koostaja seisukohaga nõus ei saa olla selle erandi puhul, see erand peab jääma erandiks äh, ja ei tohi anda mitte mingisugust äh, üldist võimalust äh, tasuta kõigil, olenemata eesmärgist, äh, neid andmeid ja sisu kasutada. Madam Werner replacing Madam Griffin. suur tänu, proua Werner, kes asendab proua Griffinit. suur tänu, esimees, suur tänu, kallid kolleegid, räägin kolleeg Teresa Griffini nimel, kes paraku ei saa täna siia tulla ning saadab oma vabandused. Teresa arvates äh, on see tekst suurepäraseks võimaluseks tagada, et meie digitaalne ühtne turg toimib loomesektoris täieulatuslikult. meie sisuloojad on meie mitmekesise elava liidu üheks alustalaks ning selle valdkonnaga on seotud mõningad tähtsad teemad, teksti ning andmekaeve äh,, võimaluste avamine, väärtuste lõhe täitmine, läbipaistvuse kolmnurga parandamine. tõusub, et artikkel kolm äh, avamine on meile kõigile vastuvõetav, teksti ning andmekaevet tuleb kasutada kõikide hüvanguks. me peame teksti ning andmekaeve reguleerimise ala suurendama ning kandma hoolt selle eest, et see äh, toetab tuleviku teadusuuringut, äh, uuringuid, uuendustegevust ning sotsiaalset kas-, majanduskasvu. Euroopa loomesektor on üheks meie äh, lipulaevaks ning see peab jääma nii ka tulevikus. artikkel kolmteist annab suurepärase võimaluse neile, kes kasutavad autoriõigustega kaetud materjali, maksavad selle eest sobivat hirma, hinda. mitmed äh, varjatud platvormid kasutavad kurjasti ära teiste töövilju. Theresa leiab samas, aga me peame saavutama hea tasakaalu äh, nii, et sellistelt plat-, et, et platvormid ei peaks liiga suurt äh, koormat äh, ning samas äh, peame kaitsma neid, kelle loodud sisu ilma õiglase tasuta ning nende teadmata kasutatakse. Theresa soovib kanda hoolt selle eest, et sisuloojad saavad selge ning täpse info äh, kuidas on võimalik see, et sisulooja loob piiramatu väärtusega tööd, aga saab ainult ühekordse makse, ilma et tal ei oleks pärast mitte mingisuguseid võimalusi edasisi läbirääkimisi pidada. selle mehhanismi kaudu peame tagama seda, et äh, loojatele, loomesektori esindajatele makstakse õiglast tasu ja siis äh, kirjastusõigused. Äh, artikkel üksteist on väga vastuoluline, Theresa on sellest teadlik, aga tema seisukoht on selge, kui me tahame ajakirjanduslikku terviklikkust, siis me peame kandma hoolt selle eest, et meie ajakirjanike ta-, ajakirjanike tööd tasustatakse nagu kord ja kohus ja Theresa ootab pikisilmi võimalust jätkata koostööd teiste varjaraportööridega. suur tänu! proua Michelle Rivasi äh, roheliselt, palun. Uh, uh, from GUE, uh, äh, mm, Madame Cornelia Ernst. proua Cornelia Ernst, GUE ridadest. jah, vielen Dank uh.... suur tänu. kõigepealt nii palju. komisjoni ettepanek meie meelest ei ole väga hästi õnnestunud uh, seda ma ütlen Saksamaalt pärit saadikuna ja viitaksin sellele, et äh, mul on täitsa häbi, sellepärast et äh, sellise asja esitab äh, Saksamaalt päris, pärit volinik, kes vahepeal on nüüd läinud ja saanud veel ametikõrgendust ja asunud uuele ametile. ja kahjuks ma pean tunnistama, et meie arvamuse koostaja ka midagi oluliselt siin paremaks ei muuda. mis, mis meie jaoks on pinnuks silmas selles ettepanekus ja mida arvamus ei ole parandanud. nimelt äh, litsentsi küsimus ja need erandid meie arvan küll, et on väga problemaatiline see, kui Euroopa Komisjon äh, digitaalses ühiskonnas äh, pigem keskendub meediakontsernidele ja suurettevõtetele. problemaatilised on meie meelest näiteks artikkel üksteist, mille me võtaksime üldse välja, ütlen otse sest et äh, see, mis praegu on äh, siin õigusena kiirut-, üles kirjutatud, on meie meelest täiesti mööda. võetakse siin ära autoriõiguse kaitse kahekümneks aastaks, äh, see on ikka täiesti teises stratosfääris, see, mida välja, praegu välja pakutakse, see tuleb välja võtma, selle vastu tuleb võidelda ja ma arvan, et äh, juhtivas komisjonis äh, raportöör on ka sellel seisukohal ähm, järgmine punkt punkt, äh, punkt kolmteist, sellega me ei ole ka nõus, äh, seda meie arvamus natukene muudab, aga ma ei tea, kas piisavalt. meie igal juhul näeme, et probleeme tekib avatud platvormidega. ja äh, loomulikult sellest tuleneb otseselt ka sõnavabaduse küsimus, see ettepanek sõnavabaduse ei toeta artikkel kolmteist ja artikkel üksteist, need, need tuleb kindlasti üle vaadata, sest muidu on see üks olulisemaid reforme täitsa möödas ja see on ikkagi meie mandaadi jaoks üks olulisemaid reforme. ja komisjon äh, on äh, siin tõesti teinud kehva tööd, on väga palju kriitikuid üle terve Euroopa Liidu kes on selgelt välja tulnud oma seisukohtadega, muredega ja ma arvan, et me ei peaks keskenduma mitte ainult suurtele tagatreplejatele ja andma nendele suu-, võimalused teha, mis nad tahavad, me peame siiski artiklid üksteist ja kolmteist minu meelest ära muutma. Uh, suur tänu, nüüd siis muud kõnelejad, härra Eeler. Frau Ernst, dass ich meinem Leben nochmal lebe et mina oma äh, eluajal veel seda näen, et vasakpoolsed siin Ameerikate suurte kontsernidega sama juttu räägivad, et äh, Saksamaa kohta seda ütlevad, mis nad ütlevad, no ma ei oleks arvanud, et seda ma oma elus näen äh, kakskümmend äh, aastat pärast äh, DDR-i varisemist äh,, aga noh, oluline on minu meelest see, mida me oleme täiesti selgelt siin ka varem välja öelnud, et Äh, andmekaeve tuleb siit välja võtta, me tahame ju, et äh, teaduskeskused ja, ja ülikoolid näiteks saaksid neid andmeid kasutada, aga me ei taha, et kommertseesmärkidel äh, neid andmeid kasutavad inimesed, näiteks Google Research või Ford, ähm, Frankfurdis meil ei ole nende vastu mitte midagi, aga nemad koondavad pidevalt andmeid ja kasutavad neid ära kommertseesmärkidel. tööstussektor kasutab äh, Äh, ära professionaalseid andmekaevefirmasid, kellelt nad ostavad siis teenust sisse ja äh, ja tekitavad endale turul konkurentsieelise. me tegelikult lämmataksime sellega kogu meie meedia, meie ajalehed ja nii edasi, see ei ole mõistlik. see on ausalt öeldes groteskne ja viidatakse siin ühiskonnale Google, Amazon ja me teame, kuidas teevad tööd siin teised suured äh, Ameerika kontsernid, kui me nüüd ütleme, et äh, et nendele tuleb õigused, äh, õiguseid genereerida, see on ikkagi väga hämmastav. tuletaksin teile meelde veel seda, mida parlament on juba otsustanud, me oleme koos kultuurikomisjoniga äh, võtnud äh, vastu sellise otsuse, et loovtööstus äh, on väga mitmekesine Euroopas ja oma mitmekesisuses äh, ähm, on meil väga palju erinevaid autoreid, teadlasi, kirjastajaid, kes kõik on väike ette, tihti väike, väikesed ettevõtjad, mis nende roll on ja, ja nende majanduslik äh, roll, nende äh, intellektuaalset omandit kaitsta, see on meie eesmärk, aga kui me hakkame neid õõnestama, neid õiguseid, kuidagi eirame ja lubame kolmandatele edasi müüa ilma igasuguste piiranguteta, see küll äh, raiub läbi igasugused võimalused äh, loovmajandusel ellu jääda Euroopas, mis annab kuus protsenti meie SKP-st ja väga paljud väikeettevõtted, äh, autorid, teadlased on selles sektoris tegevad. ja ma arvan, et me ei tohiks siin unustada, mis meie eesmärk on, me peame kaitsma eh, loovinimeste autoriõigust, kelle situatsioon on muidugi palju nõrgem kui suurettevõtetel, kellel on tohutud IT-võimalused ja kes on nagu tolmuimejana igasuguseid asju endale haaramas, ilma et nad annaksid eh, autoriõiguse omanikule selle eest eh, midagi tagasi. see on see kõige olulisem küsimus, millega me tegeleme. And madam eh, Mister Blanco Lopez. The floor is yours. härra Blanco Lopez, palun. Gracias, presidente. La pro-. suur aitäh. arvamus keskendub äh, andme ja teksti kaevele. kindlasti on tegemist huvitava dokumendiga, kuid ma tunnistan, et äh, mulle meeldib rohkem komisjonipoolne lähenemine, sest see on minu arust tasakaalukam võrreldes äh, raportööri ettepanekuga. määruse ettepanek on huvitav ka teistest erinevatest äh, aspektidest, millest äh, raportöör ei ole rääkinud, kuid mida oleme meie arutanud juba. määrus annab meile võimaluse rääkida võtmeküsimusest, sellest vajadusest Eh, kuidas hinnata eh, väärtuste eh, jagamist, andmete jagamist, see on ühtse digitaalse turu alus ja ka loomemajanduse seisukohalt väga oluline. mis puudutab selliste puudutama, puutumatute autoriõiguste sissetoomine ja see, et tagada autorite õiglast tasu äh, nagu näiteks ka Hispaania siseriiklik seadusandlus ette näeb, on hea. tee on loomulikult veel väga pikk, muudatusettepanekuid kindlasti ma ka esitan, aitäh! suur tänu, kolleeg, nende kommentaaride eest ning Euroopa Komisjoni nimel võib-olla saab sõna proua Agate Kärba peadirektoraadist Connect. Thank you very much uh,, uh, Mr. suur tänu! lugupeetud esimees ja suur tänu ka raportöörile selle raporti ko arvamuse koostamise eest ja suur tänu kõigile, kes osalesid selles huvitavas arutelus. meie äh, ettepanekud äh, teksti ning andmekaeve kohas olid mõeld-, kohta olid mõeldud selleks, et kanda hoolt teadlaste ning teaduskogukondade huvide eest. meie arvates on meie ettepanek teksti ning andmekaeve osas väga ambitsioonikas. leiame, et meie äh, ettepanek on märkimisväärselt laiem kui autoriõigused Euroopa Liidu tasandil ning ka paljudes liikmesriikides selles valdkonnas. täpsustuseks võiksin öelda seda, et me oleme kaasanud siia ka avaliku ja erasektori partnerlused ning me tegelikult ei hoia lahus äriotstarvet ning mitte ärilist otstarvet. me keskendume teadlastele ning teadusorganisatsioonide huvidele eesmärgina, aga me ei hoia, me ei tee siin vahet äriotstarvel ning mitte ärilisel otstarbel samal ajal on väga oluline, et me ei püüa mõjutada äh, turge, mis toimivad väga hästi ning äh, litsentsimissüsteeme, mis toimivad hästi, seetõttu me tunneme raportööri tehtud äh, reguleerimisala laiendamise pärast muret, see võiks just nimelt hästi toimivaid turge häirida ja ka juba olemasolevaid toimivaid litsentsimissüsteeme ning meie poolt siis selline väike mureavaldus teile. Your remarks suur tänu, proua, äh, selle kommentaari eest. äärmiselt huvitav arutelu, arvamused on lahknevad ka meie IT komisjonis ning peame siis äh, ka veel jurikomisjoni ning teiste komisjonidega äh, võitlema, milline on teie ettekujutus äh, siis edasisest protsessist, jah. tänane arutelu ainult kinnitas minu varasemat pilti, et huvisid on erinevaid, arvamusi on erinevaid, argumente on erinevaid, ka ITRE komisjonis ei ole me kõik ühel määral, me meelel. ma juba ütlesin, et artikkel üksteist on vastuoluline, artikkel kolmteist on äh, vastuoluline ning ma ei hakanud nende, neid artikleid äh, tegelikult äh, üksikasjalikult lahkamagi, sellepärast et äh, see läheb kaugemale kui ITRE komisjoni seisukoht, ITRE komisjoni volitused tegelikult. aga ma selgitan, miks ma olen teinud nii, nagu ma olen teinud, kõikidel on oma seisukohad, mina, minul, mina lähtun teadlase läht-, vaatenurgast ja kui meil on õiguspärane juurdepääs sisule, oleme maksnud selle eest, aga me ei saa elektrooniliselt seda sisu vaadata, siis on olukord absurdne. kujutage ette äh, nüüd, et keegi on maksnud sisu eest, olgu siis tegemist kas teadlasega või Saksamaal on privatkeleeten äh, nii-öelda erateadlased kes äh, on aidanud teaduse arengule suuresti kaasa, miks siis äh, inimesed, kes on väljaspool teadusasutusi, äh, ei peaks saama andme- ning tekstikaeva, kaevega tegeleda, miks nad peaksid veel täiendava tarkvara eest maksma, ma ei saa sellest aru ja see, mis puudutab äriotstarbel kasutamist ning mitte äriotstarbel kasutamist, siis see on täiesti võimatu suuremat osa teadusuuringute tulemustest me sooviksime siiski näha ka äriotstarbel ettevõtlusmaailmas. paistab, et te soovite kaitsta tervet sektorit teaduste trükist kirjastajaid. Nende ärimudel üsna sageli tugineb ähm, avalike vahendite kasutamisele rahastamise küsimuses ja ähm, ja sellest lähtuvalt äh, kasutatakse ka äh, sisu juurdepääsu piiramist. jah, see aitab kultuurilist sisu loota, luua ja nii edasi, aga mina ei karda liberaalset lähenemisviisi siin praegusel hetkel niisiis jah, ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas märts kaks tuhat seitseteist, ITRE komisjonis hääletame üheteistkümnendal mail kaks tuhat seitseteist ja tegemist on ainult arvamusega. nii et küll me saame õigeks ajaks asjadega ühele poole, Jüri komisjonis, nii palju kui ma tean, hääletatakse juulikuus. ja nüüd on meie päevakorras hääletamine kallid kolleegid, võtke siis äh, istet. Uh, uh, well, moment. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, I've got a... Uh, kallid kolleegid, mul on teile kurb teadaanne. palun võtke istet, kui ma tohiksin teilt seda paluda mul on teile üks kurb teadaande. täpselt üks aasta tagasi olime kõik tunnistajateks, kes me siin, kõik meie, kes me siin Brüsselis elame neli-viis päeva aa, nädalas, kes me elame siin, kes me peame seda oma linnaks, me kõik olime tunnistajateks kohutavale terrorirünnakule täpselt aasta tagasi hommikutundidel ja me kõik mäletame seda tänaseni väga hästi. ja kutsuksin nüüd üles kõiki mälestama kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta terrorirünnaku ohvreid Brüsselis. palun kõigil näidata üles solidaarsust terrorirünnaku ohvrite perede vastu ning olgem solidaarsed ka omavahel. meie töötame siin Brüsselis ning äh, parim viis, kuidas näidata üles solidaarsust ning mälestada neid inimesi, kes on hukkunud, on äh, austada neid vaikselt leinaminutiga. Please uh, put your cards into the slot. ja nüüd kaardid hääletusmasinatesse. kõigepealt teeme ühe proovihääletuse, nagu ikka. hääletus algas. valige siis, kas äh, roheline, punane või kollane nupp kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ma arvan, et kõik toimib hästi. So let us go to the voting Vot.... nii et nüüd hakkame hääletama. hääletuse nimekirjad on teil ees. raporti projekt Liidu osalemine mitme liikmesriigi ühiselt algatatud teadusuuringute ja innovatsioonivaldkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega, nõndanimetatud Prima ettepanek siis. raportööriks on Sofia Sako Rahva kuue NGL fraktsioonist. kompromiss üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? sada kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. NV viisteist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, hääletame koos, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend, nelikümmend üks, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm. poolt, vastu vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame koos mm, muudatusettepanekuid sada kakskümmend üheksa, sada üheksakümmend seitse ja NV kakskümmend kaks. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud kontrollime seda, kontrollime seda omalt poolt. NV kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. NV kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vabandust, hääletame koos plokki Envi, Envi plokki, Envi kakskümmend viis, Envi kakskümmend kuus. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, kontrollime seda, kolmkümmend üks kontrollime kolmekümne esimest muudatusettepanekut kontrollime elektrooniliselt. kontrollime kolmekümne esimest elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kakskümmend kaheksa, kes on poolt vastu. kontrollime seda. Envi kakskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud NV kolmkümmend kuus, kes on poolt. NV kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollin siis NV kolmkümmend kuus. NV kolmkümmend kuus, kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. NV nelikümmend, kes on poolt, vastu kontrollime, ma ei tea, mis see tulemus on. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse, hääletame seda suulise muudatusettepanekuga. ja ma saan aru, et suulise muudatusettepaneku osas on saavutatud üldine kokkulepe, nii et hääletame siis muudatusettepanekut sada kuuskümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend viis ja sada kaheksakümmend kuus koos, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaheksa plokk, hääletame plokis nelikümmend neli, nelikümmend viis, sada kaheksakümmend kaheksa, sada kaheksakümmend üheksa, sada üheksakümmend. Need on teil kõik paberil kirjas. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk kolm, muudatusettepanek sada üheksakümmend kaks ja nii edasi, kes on poolt, vastu, erapooletud hääletame sada üheksakümmend kaks ja kakssada. ja ENV kolmteist. hääletame siis muudatusettepanekut sada üheksakümmend kaks ja kakssada. parem on alati kõik asjad selgelt välja öelda. hääletame kahte muudatusettepanekut koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud NV nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime. muudatusettepanek viiskümmend kuus, viiskümmend kuus. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus on vastu võetud. palun. Envi nelikümmend viis hoopis. ma arvan, et meil jäi Envi nelikümmend viis äh, vahele siis, kui me hääletasime. Envi nelikümmend viis, kus see on? katsun selle üles leida NV45 is page 17, jah yeah.? see on lehel ähm, seitseteist, NV nelikümmend viis langeb ära, sellepärast et äh, me hääletasime plokk kahe poolt. kui leiate üles plokk kahe, NV plokk kaks leheküljel kuusteist, siis see võeti vastu ja siin on kirjutatud, et siis äh, NV nelikümmend viis langeb ära, kui plokkhääletus kaks äh, on vastu võetud. okei okay., thank you. We are amendment fifty six was fifty six adopted. adopted. Eh. viiskümmend kuus, viiskümmend kahe, ma võeti vastu, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa, kes on poolt viiskümmend kaheksa, soovite veel seda hääletada? alustame siis uuesti, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud? selgelt tagasi lükatud, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, NV kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, aga kontrollime siiski. kuuskümmend. kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. tulemus oli ebaselge. kontrollime muudatusettepanekut kolm, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. MV seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda, NV7. NV7 hääletus on lõppenud. vastu võetud. väga tore, aitäh, aitäh. NV8, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. NV8 hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm ja NV üheksa, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime. seitsekümmend üheksa. kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend üheksa, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka seda muudatusettepanek kaheksakümmend hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime. kaheksakümmend seitse, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaks muudatusettepanekut, kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend neli. vabandust, see langeb ära, hääletame kaheksakümne viiendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime, kaheksakümmend üheksa, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on lõppenud tagasi lükatud seekord. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, muudatusettepanek üheksa. üheksa, muudatusettepanek üheksa, hääletus on lõppenud vastu võetud. tulemus oli väga ebaselge, jah, tõesti vastu võetud täitsa kindlalt. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis äh, kaks muudatusettepanekut koos, üheksakümmend viis ja üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksasada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kolmteist langeb ära, nüüd on siis äh, volitused, muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, kontrollime. nelikümmend seitse, kes on poolt, kontrollime. hääletus lõppes, aga üks Rahvapartei liige hääletas äh, üle nendele antud arvu. kõik oleme kohal siin. üks Rahvapartei hääl on üle. mis me siis nüüd teeme? nüüd on korras kõik. suur tänu ja ühe hääle ka vastu võetud. Mhm. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletame raporti projekti nimelise hääletuse, noh hääletus on lõppenud. viiskümmend viis poolthäält, seitse vastuhäält, erapooletuid ei ole ning hääletame institutsioonide vaheliste läbirääkimiste üle samuti nimelise hääletusega. ja nüüd hääletus on lõppenud viiskümmend üheksa poolt, üks vastuhääl, suur tänu, proua raportöör, suur tänu kõikidele variraportööridele, aitäh, kolleegid, ja läheme nüüd edasi teise teema juurde. järgmisena siis arvamuse eelnõu kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kolmkümmend siduvad heitkoguste kood, kvoodid. Benedikt Javor on siin meie raportöör sellel teemal ja läheme siis kohe hääletuse juurde. esimene kompromiss poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, kontrollime palun, kaheksakümne teist, kaheksakümmend kaks, kontrollime. hääd on lõppenud see on tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka kaheksakümne kolmandat, palun. kaheksakümmend kolm. näed, salatud. alustagem uuesti. alustagem uuesti, palun hääled saadetud hääletus avatud. kaheksakümmend kolm, muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime kompromiss kahte, palun. kompromiss kaks, kontrollime hääletus lõppenud. see vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üheksakümmend kuus, sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend üheksa üheskoos. kolm muudatusettepanekut koos poolt, vastu. kontrollime kontrollime kolm muudatusettepanekut üheskoos. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd siis kompromiss kolm poolt, vastu. uuesti, nagu ma saan aru muudatusettepanek üheksakümmend seitse tuleb siiski läbi hääletada, vabandust, kolleegid. muudatusettepanek üheksakümmend seitse tuleb hääletada pärast seda kolme muudatusettepanekut, nüüd siis muudatusettepanek üheksakümmend seitse, see ei ole kompromiss. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kompromiss kolm kontrollime. hääletus lõppenud. see on vastu võetud. nüüd kompromiss, vabandust, muudatusettepanek sada kakskümmend kaks. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. jah, sada kakskümmend kaks, kontroll. hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üksteist poolt, vastu. kontrollime, sada üksteist. hääletus lõppenud. on tagasi lükatud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud. seda me peame kontrollima. hääletus lõppenud vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks, sada nelikümmend üheksa, sada viiskümmend ja sada seitsekümmend üks. neli muudatusettepanekut plokis, palun poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu kontrollime seda, palun, muudatusettepanek kakskümmend neli. kakskümmend neli hääletus lõppenud. see vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu. kontrollime seda ka, muudatusettepanek kakskümmend viis, kontrollime muudatusettepanek kakskümmend viis. hääletus lõppenud see on tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. kontrollime muudatusettepanek sada kuuskümmend seitse. muudatusettepanek sada kuuskümmend seitse, hääletus lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, poolt, vastu. kontrollime ka seda muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus lõppenud. vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka seda, kakskümmend seitse. hääletus lõppenud. vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümnes kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime, palun, nelikümmend. neljakümnes kontroll. hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu kontrollime, kompromissiga on tegemist siiski ja kontrollime igaks juks üle. hääletus lõppenud. see on äh, vastu võetud. nüüd kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuues poolt, vastu kontrollime, palun. muudatusettepanek kuus, hääletus on lõppenud. vastu öö, uuesti, uuesti, hea küll, uuesti ütleb härra esimees. muudatusettepanek kuus ma saan aru, teil on vaja aega natukene, nii et uuesti kuues. hääled saadetud muudatusettepanek number kuus, muudatusettepanek number kuus. kas kõik jõudsid hääletada? siis on hääletus lõppenud. see on vastu võetud. no isegi parema tulemusega kui enne. ja nüüd äh, kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud kontrollime ka seda, palun. hääletus lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. ei ole päris selge, kuuskümmend kuus, palun. kuuskümmend kuus langeb ära ja kuuskümmend seitse kuuskümmend seitse nüüd, hääletus lõppenud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. kolleegid, te ei tõsta käsi, ma ei saa mitte midagi aru, sest ei hääleta. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, kontrollime palun ma vabandan, ütleb härra esimees suur tänu, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neliteist kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus, kogu raport, hääletus on avatud ja nüüd lõpphääletuse hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolthäält, kakskümmend kaheksa vastuhäält. no võtame siis vastu selle raporti. järgmine raport meie nimekirjas Euroopa standardid, määruse number tuhat kakskümmend viis murd kaks tuhat kaksteist rakendamine. Hans-Olav Henkel on meie raportöör, kompromiss üks poolt, vastu Nagu erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks poolt, vastu, nagu erapooletud, kontrollime. hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun ja palun, kolleegid, tõesti tõstke käsi. muudatusettepanek üheksa, muudatusettepanek üheksa praegu siis hääletusel. hääletus lõppenud. see on vastu võetud, kümme poolt, vastu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, et olla ikka väga veendunud. kontrollime. üksteist, hääletus lõppenud. vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka kaheteistkümnendat, kaksteist hääletus lõppenud. see on vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime palun neljateistkümnendat, neliteist, hääletus lõppenud see on tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud,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 muudatusettepanek nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis, poolt, vastu. kontrollime palun viiekümne viiendat, viiskümmend viis hääletus lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime seda, palun, viiskümmend seitse. kontrollime viiekümne seitsmendat. hääletus on lõppenud on tagasi lükatud seekord. kus viiskümmend üheksa, viiekümne üheksas poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, kuuekümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu. kontrollime palun, saja üheksas kakssada üheksa. hääletus lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun, seitsekümmend kaks, kontrollime, seitsekümmend kaks. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lisandus kompressile, kompromissile kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda lisandust, palun, lisandus kompromiss kaheksanda juurde. hääletus lõppenud, see on tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ükssada kaks, ütleb esimees esimees vabandab, muudatusettepanek ükssada, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, muudatusettepanek sada. hääletus lõppenud, tagasi lükatud, sada üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lisandus kompromissile kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun sada seitse, muudatusettepanek sada seitse hääletus lõppenud. tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu kontrollime palun, sada viisteist. sada viisteist, hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada kuusteist, poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud sada seitseteist, poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud sada kaheksateist, poolt, vastu. kontrollime palun, sada kaheksateist, sada kaheksateist kontroll, hääletus lõppenud see on tagasi lükatud. muudatus sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt vastu, kontrollime, sada kakskümmend üheksa, kontrollime, palun, sada kakskümmend üheksa. hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, see on nimeline see hääletus. hääletus on avatud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend vabandust vabandust, muudatusettepanek kaheksakümmend seitse teine osa, kaheksakümmend seitse teine osa, lehekülg üheksa. kaheksakümmend seitse teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu. kontrollime palun üheksakümmend. muudatusettepanek üheksakümmend. kontroll, hääletus lõppenud. on vastu võetud ja nüüd kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek ükssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, lõpphääletus elektrooniline, mitte ainult selle arvamuse osas ei ole see lõpphääletus veel üldse täna, hääletus on lõppenud. viiskümmend kolm poolt, neli vastu, kaks erapooletut, suur tänu, tunnustame siis ka raportööri ja suur tänu kõigidele teile suure kannatlikkuse ülesnäitamise eest ja suur tänu raportööridele, keda täna oli neli, kelle raportid vastu võeti. Lähme kodade edasi järgmise päevakorrapunkti juurde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 uh,. kallid kolleegid, me tahaksime nüüd uh, küll minna edasi, aga paariminutiline paus. ma paluksin teil kohad võtta sisse uuesti ja palun ärge siis uh, siin kõvasti omavahel seletage saalis mulle meeldiks, et te ei läheks ära, kolleegid. mulle meeldiks tegelikult, kui te jääksite siia. igal juhul mulle meeldiks, kui te jääksite siia sina ka, kallis kolleeg. okei okay., <laughs> hello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 Yeah. Uh, uh, dear colleagues, uh, I asked the senior mem member of our committee. paluksin, et äh, meie komisjoni seeniorliige tuleks siia ja juhiks meie koosolekut, sellepärast et mul on toimetusi mujal. mul on väga hea meel, kui Paul Rüübi kui meie komisjoni seeniorliige siin võtab juhtimisohjad üle. Äh, ma tahaksin Jerzy Buzekit südamest tänada. Äh, nojah, äh, mina ei ole mitte kõige vanem siin teie seas, vaid siin komisjonis äh, Ehm, siis äh, aseesimees ja mul on väga hea meel, et me räägime täna väga olulisel teemal Euroopa elektroonilise side tegevusjuhisest ja see on väga oluline samm digitaalse ühisturu suunas ja mul on väga hea meel, et Pilar del Castillo Veera on meie raportööriks ja Pilar del Castillo Veera juba on äh, väga kaua selle valdkonnaga tegelenud äh, digitaalse äh, agenda kallal. meil on ette nähtud nelikümmend minutit ähm, aruteludeks ja annaksingi siis nüüd võimaluse Pilar de Castillole esimesena sõna, kes on äh, raportöör äh, Rahvapartei ridadest. ja teil, proua raportöör, on kokku siis viis minutit kõneaega ja äh, selle teema sissejuhatuseks ja oleme väga põnevil, mida proua De Castillo meile siis on täna rääkida, palun uh,. Thank you, thank you very much uh,, um, dear chair. tänu, kallis esimees, kallid kolleegid. kõigepealt toonitaksin, et uh, pärast kahe tuhande üheksanda aasta ülevaatamist on turg dramaatiliselt muutunud. uued turuosalised on turule tulnud, uh, tarbijad ning ettevõtted uh, sõltuvad üha rohkem andmeteenustest selle tulemusena on ühenduvus ning lainepikkused äh, väga olulised, see tähendab, et meil on kerge, kõrge võimsusega mobiilseid ja püsivõrke vaja. investeeringuid on vaja neljasajast kuuesaja äh, miljardini ja kuni üheksakümmend protsenti peab tulema erasektorist. see eeldab et meil oleks hea raamistik, prognoositav raamistik, mis soodustaks pikaajalisi investeeringuid ning riskide võtmist. komisjoni ettepanek äh, on minu arvates seetõttu õige lähenemisviisiga. ja meil on vaja sellist head nõiaringi, mis Äh, aitab meil äh, soodustada 5G lairiba infrastruktuuri äh, rakendamist. konkurentsi lähenemisviis, mis tugineb märkimisväärsele turujõule, peaks olema üheks alustaluks ja siis see tööriistakast, toolbox ning läbipaistmiskohustused Äh, funktsionaalne lahkusidumine peavad samuti äh, jääma ähm, kättesaadavaks liikmesriikide regulatiivsetele organitele, aga toetan komisjoni ettepanekut, milles praegused eesmärgid on seotud uue ühenduvuse eesmärgiga. olen teinud selliseid ettepanekuid nagu Rough Remedy ja äh, turu ülevaatamise äh, menetlus. väga dünaamilise turu puhul võib äh, viie aasta tähtaega tähendada seda, et reguleeritakse rohkem, kui on vaja ja selliste konkreetsete turgude puhul tuleks läbi viia uus turuanalüüs iga kuue, iga kolme aasta tagant, nagu praegugi ja mis puudutab geograafilist teenust, siis ma arvan, et kohustuse seadmine äh, operaatoritele investeeringute prognooside esitamise kohta äh, ja võimalikud sanktsioonid äh, on minu arvates ebaproportsionaalselt liiane ja sellega ei võeta arvesse turul, turust investeer-, inspireeritud investeeringuotsuseid. siis ma teen ettepaneku, et me peaksime alternatiivseid võrgustikke soodustama harvalt asustatud piirkondades, aga sellega seotud kohustused peaksid olema piiratud ja ma pean rõhutama, et toetan turulahendusi äh, ärilepingute kaudu, kaasinvesteerimiste kaudu või kät-, juurdepääsu investeeringute kaudu, äh, toetades positiivset ko-, konkurentsi. spektripoliitika. spekter on oluline ressurss ja selles kontekstis toetan Euroopa Parlamendi järjepidevat seisukohta viimase aastakümne jooksul. kaitsen kolmekümneaastast miinimumlitsentsikeskuse äh, kestust äh, selleks, et äh, stimuleerida tegevust. me peame kandma hoolt selle eest, et spektrit kasutatakse tõhusalt. Use it or lose it mehhanism investeeringukindlused kindlus ja nii edasi ja nii edasi, oleme teinud muudatusettepanekuid selle kohta, et individuaalõigusi ei muudeta ilma kokkuleppeta. tugevdatud spektri kauplemist ning äh, hinna äh, mõõde äh, peaksid investeeringuid soodustama ning sobivaid turutingimusi. me tahaksime liikmesriikide vahelist koostööd tugevdada ning teen ettepaneku spektri äh, Äh, poliitika töörühma rolli tugevdada ja väga võimsate võrgustike puhul saan aru, et 5G on parim tehnoloogia ühenduvusvajaduste rahuldamiseks nii täna kui tulevikus. usun aga, et tehnoloogia tehnoloogia neutraalsus peaks jääma meie juhtmõtteks ka tulevikus, kui me tahame, et meie õigusloomeprotsessi tulemus oleks tulevikukindel. ma tahan dünaamilist määratlust, mis lähtub võrkude vaja su,, su, suutlikkusest nõudlusele vastata, nõudluse muutudes, seda tuleb äh, soorituse parameetritega seostada äh, see aitaks meil ühenduvuse eesmärke kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks saavutada. kõik elektroonilised kommunikatsiooniteenused peaksid olema künnisepõhised, ähm, teatavad erandid väikestele teenustele. see on minu lühike kokkuvõte minu öö, raporti projektist ning olen valmis teiega mõtteid vahetama selles arutelus. kuulan põnevusega teie märkusi. Äh, suur tänu teile! Villa. Uh, next one is the shadow rapporteurs with two minutes uh, for every shadow. ja nüüd variraportöörid uh,, igaüks saab sõna kaheksa minutiks, kõigepealt sotsiaaldemokraadid ning proua Kumpula-Natri. suur tänu raportöörile. ma pean ütlema, et tegemist oli äärmiselt professionaalse tööga raportööri poolt, suur tänu ka selle Äh, muudatusettepanekute kommenteerimise äh, peale me tahaksime rääkida põhimõtetest, ma saan aru, mitte keskenduda muudatusettepanekutele. tegemist on strateegilise teemavaldkonnaga ja Euroopa Komisjon on lubanud, et me selles ameti, selle ametiaja jooksul andmemajanduse osas saavutame nii mõndagi ja nüüd äh, kavatsemegi õigusraamistiku vallas oma panuse anda. investeeringud on tähtis, tähtsad sellepärast, et äh, kui meil ei ole häid teid, äh, siis ei, äh, ei ole võimalik ei auto ega rattaga sõita ja kui meil ei ole taristut, siis ei saa me ka oma andmemajandust arendada. nii et investeering on väga oluline, mina ka arvan, et konkurents soodustab investeeringut ning regul-, reguleerimine on ainult turvameetveks konkurentsile. tulevikus tänapäeval äh, mõtleme ka innovatsiooni äh, mõõtmele, mis on oluline ka selles sektoris, millest räägime täna. me peaksime ka lõpptarbijate huvidele äh, keskenduma, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja kogu sektorile, kui me tahame interne-, asjade interneti öö, osas majandust muuta, elektriautode valdkonnas ja nii edasi ja nii edasi, on meil vaja taristut ma mõningates punktides näen, et komisjon tahtis rohkem rõhku panna kiirusele ja seda leian, ma pean analüüsi-, peame analüüsima ja raportöörilt tahaksin küsida, mis on äh, very high capacity võrgustike või väga võimekate võrgustike määratus tema jaoks? ülikiirete võrgustike öö, äh, osa ma ei saa aru, miks me peaksime sellesse valdkonda äh, veel rohkem investeerima, me teame, et erinevatel riikidel on erinevad pärandid, aga, aga me ei saa leppida sellega, et mõned riigid jäävad veel rohkem maha. ma saan aru, et äh, äh, kuidas kiudoptikat saab kasutada ja nii edasi, aga mägede puhul on mõned asjad raskemad, aga siis tulid mõned uustulnukad, lätlased, leedukad, rumeenlased, kes on nii mõndagi saavutanud. nii et äh, tegelikult äh, rikkus ja vaesus ei mängi siin nii suurt rolli ja siis spektri osas ka üks kommentaar. jah, raportöör rääkis ka sellest, et äh, seda on vaja uue tehnoloogia jaoks, aga muudat-, on ka muudatusettepanekuid, mis võtavad jagamiskohustuse ära ja, ja ma tahaksin sellisel juhul teada, kuidas see peaks tulevikus teha nii, et see tulevikus oleks siiski ka meile kõigile ja uuendustegevusele kasulik. suur tänu! Euroopa konservatiivid ja reformistid, palun, härra Dušanovski ja, ja Öfsen, õnnitlen, et teid valiti jällegi komisjoni äh, aseesimeheks. Äh, tahaksin tänada teid teie äh, toetuse. mul on suur au pakkuda abi omalt poolt äh, selles tähtsas komisjonis äh, nagu STOA, mille esimeheks mind tõesti äh, valiti. ja tahaksin siinkohal jälle omalt poolt tänada proua Pilar de Castillot, kes tegi ära professiivse töö. raport on keeruline, väga tehniline meil on äh, väga rasked läbirääkimised, et paika panna elektroonilise kommunikatsiooni õigusraamistik, äh, õigusraamistik, mis oleks äh, piisavalt stabiilne ning tagaks ühendavutavuse ka tulevikuks. proua De Castillo on analüüsinud komisjoni ettepanekuid, ta on äärmiselt asjatundlik selles valdkonnas ning ma hindan tema panust kõrgelt aga mul on omalt poolt ka mõned kommentaarid. mul on mõningad äh, lahendusettepanekud, mida tahaksin mainida, siis need äh, kõrg, kiired võrgustikud, meil on vaja ambitsioonikaid, äh, kuid realistlikke lahendusi. huvitav lahendus on siin ka suurema tehnoloogilise neutraalsuse osas, aga ma suhtun Äh, piiramatu kasutuse definitsiooni asja redatavate äh, reservatsioonidega. me peame sellest omavahel rääkima ja huvitav lahendus on ka turuanalüüsi kohta. ma olen valmis äh, turuanalüüsi perioodi pikendama viie aastani, aga raportööri lähenemisviis on väga ratsionaalne. oleksin investeerimismudelite osas pisut äh, tagasihoidlikum, meil on vaja neutraalsemat ning äh, tasakaalustatud lähenemisviisi, et mõningaid äh, investeeringuid mitte tahtmatult takistada ning konkurentsiohtu seada. ja ma loodetavasti komisjon vastab ka minu konkreetsematele äh, küsimustele. mind huvitavad äh, erinevad sätted. perek äh, peaks jääma konsulteerimisüksuseks, ma arvan, et perek ei peaks esitama kohustusi, artikkel kuuskümmend kolm, meie fraktsioon üldiselt on skeptilisem ühtlustamise suurendamise suhtes selles valdkonnas, mis puudutab litsentsikeskuse pikendamist kahekümne viie aastani, mulle see tundub liiga pikk, me tahaksime paindlikumat lahendumist, lahendust ja äh, mis puudutab äh, litsentsipikendust, ootan põnevusega juba edasisi arutelusid. ja nüüd Ante ja proua Kallas, palun. suur tänu, äh, suur tänu raportöörile raporti eest, tegemist on üsna suure tööga nii et ma ei saa paraku üksikasju siin põhjalikult lahata. kõigepealt minu fraktsiooni prioriteet, kui me nüüd vaatame üle telekommunikatsiooni raamistikku, on ühtset turgu äh, tugevdada. Äh, regulatiivsest lähenemisest ei piisa, kui me äh, tahame mastaabi majandust ning investeeringuid võrgustikke, mis on meie üldine eesmärk. aga püsivõrgustike jaoks on olukord jäänud toppama liikmesriikilikule või piirkondlikule tasandile, meil on vaja suuremat paindlikkust nii teenuste kui spektri küsimuses ja ühtse turu puudujäägid on poliitilise tahte taha jäänud toppama, mitte tehnoloogia ja geograafiliste omapärade taha komisjoni äh, esime-, eesmärgid jah, äh, väga äh, suure kõrgjõudlusega võrgustike eesmärgid on väga head, aga ilma konkurentsita neid saavutada ei saa. siis konkurentsi äh, Äh, turvamine taristu tasandil on vajalik, äh, kui meil on ainult, äh, kui meil on osalised, kes on nii jae- kui hulgiturul aktiivsed, kui raportöör oleks otsustanud lahtisidumise osas nii jae- kui hulgimehe tasandil, siis oleks olnud see märkimisväärselt nõrgem lähenemine. ja raportöör on teinud ettepaneku väga suure jõudlusega võrgustike eraldi käsitleda, me peame nüüd vaatama, mida see tähendab teiste võrgustike jaoks. kuna tegemist on ühe suure eesmärgiga, et ma, siis ma tõesti mõtlen, et miks see on siis sellesse osasse pandud, siia paistab ka, et ainukene eh, moodus eh, väga suure jõudlusega võrgustikesse äh, võrgustatud investeerida on kaasinvesteeringute kaudu, ma ei ole sellega nõus, Spektor, ma saan aru, et siin tehakse ettepanek kolmekümne aastase pikendamise kohta, sellise pikendamisega ma nõus ei ole siis me põhimõtteliselt äh, seome end käest, kätest ja jalust, äh, tehnoloogia toob aga samal ajal kogu aeg uusi võimalusi ja uusi tehnoloogiaid selle kohta, kuidas spektrit kasutada. Äh, samuti sekundaarturukude spektri kasutus tuleb arvesse võtta, et sellist kätest ja jalust sidumist vältida. ja siis definitsioonid, väga paljud teenuste pakkumise eeskirjad kuuluvad IMCO valdkonda, aga samas on koostalitusvõime ja teised küsimused, mis kuuluvad ITRE pädevusse koos. nii et ma arvan, et ka selles valdkonnas peaksime süviti tööd tegema, et meie koodeks oleks e-privaatsuse direktiivi ning digitaalse sisu direktiiviga kooskõlas. suur tänu ning ootan põnevusega koostöö jätku. Danke, Herr Vorsitzender. <clears throat> Ähm, obvious kolleeg Raimond. jah, väga tähtis dokument ja olen raportööriga äh, nõus, raportöör on teinud väga hea töö ära, väga paljud muudatusettepanekud aga muudavad teksti palju selgemaks kui esialgne tekst äh, komisjoni poolt, nii et äh, see on väga teretulnud ja mul on mõningad kommentaarid. kõigepealt komisjoni määratlused selle kohta, mida telekommunikatsiooniteenus tähendab, on ajast ja arust, meil on vaja paremaid ja selgemaid määratlusi. praegune ettepanek ei ole kooskõlas praeguste oludega. peaksime investeerima oma tööd sellesse, et meil oleks selge ja ühine ettekujutus sellest, mida me tahame üldse reguleerida. vastasel korral mõjutame me neid teenuseid, mida me tegelikult ei taha mõjutada ja teiseks taristu külg ja, ja konkurentsis peaks keskenduma taristule rohkem kui jae küljele. praegu seda ei tehta sellest raportist lähtuvalt ja siis äh, tarb kasutajaõigused siin kogu areng praegu toimub vertikaalse integratsiooni suhtes, räägime ka kasutajaõigusest telekommunikatsiooniga seoses, räägime sellest, mida võib andmetega teha, kuidas andmeid võib kasutada ja nii edasi, millistes tingimustes neid võib kasutada ja nii edasi. ma arvan, et meil on selles vallas vaja pisut rohkem üksikasjadesse minna järgnevatel nädalatel, kõigi asjaosalistega ja viimane küsimus, Spekter, ka mina ei ole veendunud selles, et litsentside pikem äh, kestus on äh, konkurentsi seisukohast kasulik äh, ning tooks, toob ka lõpptarbijatele kasu. Ähm, sellest võiksime rääkida, aga meie, meid igal juhul see pikendamine ei veena. minu poolt praegu kõik. suur tänu ja nüüd siis muud kõnelejad üks minut kõigile. Blanco Lopez. Äh, suur aitäh, härra esimees. ka mina õnnitlen raportööri selle kiire töö eest, mis ta on läbi viinud kui rääkida põhiprintsiipidest, siis loomulikult on meil siin seatud üles kolm uut eesmärki, konkurents, ühendturg ja tarbijakaitse. kui me kõik need tagame ja kui me tagame kasutajaõigused, siis me ei saa seda harmoneerida maksimaalselt, sest see piirab teatud õigusi tead-, liikmesriikides, mis puudutab üldist teenust siis minu arust ei ole vaja seda finantseerida ainult avaliku eelarve kaudu, vaid ka ettevõtete kaudu, kes digitaalturul tegutsevad. mis puudutab raportööri ettepanekut luua eh, tea-, täpsed sätted eh, nende reservide osas, selle osas ma ei ole eh, täiesti vastu, kuid mul on teatud tingimused, kuidas neid spetsiifiliseid sätteid sätteid äh, rakendada, kas neid näha ette või mitte kogu äh, selles äh, süsteemis või mitte või teatud osades, me peame seda põhjalikumalt analüüsima minu arust. suur tänu, järgmisena kolleeg Roil üks minut äh,, täiesti võimatu selle minutiga midagi mõistlikku öelda sellise, sellisel olulisel teemal. kui tegemist on sellise tähtsa teemaga, peame me keskenduma sellele, et me toetaksime tulevikku suunatud investeeringuid, meil on vaja tugevat ähm, äh, õigusraamistikku, mitte mingisugust regulatiivset koletist, me peame võitlema selle eest, et in-, et tuleksid investeeringud ja mõned küsimused. kuidas me saame võrgu väljaehitamist nii kiiresti kui võimalik toetada, kas meil on vaja mingisugust ühtset in-, investeeringute mudelit või peab olema neid erinevaid ja siis tehnoloogia neutraalsus, kas on parem äh, Äh, kõik panused panna ühele kaardile või siiski äh, natukene riske maandada ja keskenduda erinevatele küsimustele. mõlema jaoks on tugevaid argumente, aga kui me tahame novaatorlikku vastupidavat äh, taristut, mis teenib ka tulevikuühiskondi, tuleb kõigepealt tegutseda kiiresti, aga selleks välja ehitada ka kõige parem võimalik taristu. ja selles mõttes on minu meelest selles raportis veel nii mõndagi vaja ära teha, aga üldiselt jah, raportöör saanud väga hästi hakkama oma tööga, aga paaris punktis jah, siis äh, siin-seal oleks äh, võimalik midagi parandada veel. suur tänu, kolleeg Roil, järgmisena kolleeg Höökmark. suur tänu, suur tänu raportöörile samuti. Äh, keeruline töö, muljetavaldav tulemus kolm asja on olulised. mis puudutab kiirust, siis me peame olema realistlikud kui meil ei ole piisavat kiirust, siis 5G äh, jääb tulemata. ja Euroopas tekivad uued lõhed, sest et mõned riigid tegutsevad kiiremini, mõned aeglasemalt. ja see toob kaasa suured probleemid meile kõigile ja sellepärast ükskõik, kuidas me ei sõnastaks seda tehnoloogiat ja tehnoloogia neutraalsust, me peame tagama selle, et meil on olemas piisav kiirus, äh, kiud äh, tehnoloogiat kasutades. või fiibertehnoloogiat rakendades. Äh, ma olen näinud mitmeid erinevaid ärimudeleid ja see on oluline ka taristu arengu seisukohast õiguskindlus on vajalik kolmkümmend aastat on väga hea, kui on kauplemise süsteem paigas ja alati on avatud juurdepääs. näen, et olen oma viiskümmend viis sekundit kasutanud, nii et äh, lõpetan käesolevaga ning soovin raportöörile edu. <laughs> Yes, next one is Mr Nika, please. kolleeg Nika. suur tänu härra esimees, eh, iga sellise raportiga me peame välja pakkuma parema visiooni kui esialgne komisjoni visioon seda on ja mulle tundub, et selles raportis on täiesti võimalus välja pakkuda parem visioon kui eh, raportöör ja variraportöörid suudavad jõuda kokkuleppele. kui me neid probleeme aga ei lahenda, siis äh, on meil väga raske seda raportit toetada. ma ei taha rääkida siin suurvõrkudest ja ülikiirest võrgust, vaid räägiksin spektrist äh, ja viie, 5G-st. aastast kaks tuhat kakskümmend peaks meil siis olema 5G kaetavus, aga meie ei ole siin äh, raportis isegi mingisugust kuupäeva panema paika. see tuleks kohe panna paika ja vähemalt kaks tuhat üheksateist peaks siis olema paika pandud tähtaeg. muidu on ju täiesti võimatu, et me Ameerika Ühendriikidest järele jõuaksime või Lõuna-Koreale. ja kõige austuse juures mina arvan, et see raport ei paku praegu lahendusi, see ei too kaasa investeeringuid kindlasti, mis on välja pakutud, ei ole investoritele tagatud mingisugust investeeringute kindlust ja see lahendus ei ole minu meelest õige ja, ja hea ja siis räägite te siis veel piiriülesest koostalitusvõimest. andke andeks, aga see viib täieliku kaoseni ja neid pro probleeme pärast ei suuda mitte keegi enam äh, ära lahendada mulle ei meeldi äh, siseriiklikud äh, ametkonnad alati, aga kui me nad täiesti kõrvale lükkame ja välja jätame, kes siis hakkab nende probleemidega tegelema? küsimärke on palju, seega ja ma loodan, et proua raportöör nendele küsimustele vastused leiavad, et äh, ka meie fraktsioon saaks seda seda raportit toetada, ühe minutiga ei ole võimalik ära öelda seisukohti. suur tänu, suur tänu äh, Äh, kõikide seisukohavõttude eest. Äh, meie peame tõesti mõtlema sellele, kuidas ka klaasfiibri ja 5G osas me oma tööd äh, peaksime korraldama nii kiiresti kui võimalik. ja Aksel Foss, nagu ma saan aru, on viimane kõneleja. suur tänu, Paul. mina olen juurikomisjonis arvamuse koostaja selles küsimuses ja ma tõesti äh, küsin endalt, et kas me, kas komisjoni ettepanek siiski vastab reaalsusele. kõigepealt eh, tuleb esitada endale küsimus, et kui novaatorlikud me olla tahame ja mida kommunikatsioon üldse tähendab. kui me saame sellest aru ainult niimoodi, eh, et tuleb valida kuidagi siin ja seal, siis oleme me tegelikult jäänud kinni minevikku. kommunikatsioon äh, Äh, toimib tänapäeval mitmel erineval tasandil, mitte ainult numbrite tasandil, vaid äh, neid kommunikatsioonitasandeid on väga erinevaid, me hakkame varsti kommuniseerima läbi oma autode, robotite ja nii edasi ja ma arvan, et selles mõttes peab toimuma mingisugune avamine, avanemine kommunikatsiooni definitsiooni osas. ja loomulikult peab see kõik käima koos äh, e-privaatsusdirektiiviga. Äh, me ei saa tulevikus jääda pinnale, kui me kogu aeg iseennast piirame kui me tahame tehnoloogianeutraalset, innovatsioonisõbralikku ja tulevikku suunatud poliitikat, siis tuleb läheneda natukene teistmoodi ka sellele, mida tähendab tänapäeval üldse kommunikatsioon ja e, loomulikult me ei saa ainult ühte mudelit välja valida, siin minu meelest peab jääma tööstusele võimalus erinevaid võimalusi ära kasutada ja loomulikult e, e-privaatsuse määrusega peame me ka muidugi arvestama. suur tänu ja nüüd siis sõna Euroopa Komisjoni käes, kes sõna võtab? härra Veeland, mulle tundub uh,. And our suur tänu, härra esimees, suur tänu ka raportöörile. tegemist on olulise panusega äh, Euroopa Parlamendi arvamuse kujundamisse meie ettepaneku teemal. tervitame seda, et äh, raportöör on toetanud mitmeid elemente meie tehtud ettepanekus ning tervitame seda, et äh, komisjoni et tänahommikustes sõnavõttudes äh, on toetatud meie ambitsioonikat lähenemisviisi ühenduvuse valdkonnas ülikiire võrgustikud, ülikiire ühenduvus äh, on oluline eesmärk, samal ajal austades tehnoloogia neutraalsuse põhimõtet. me soovime kõike seda tehes äh, investeeringuid soodustada, iseäranis riskantseid investeeringuid, mis aitavad tagada nii era- kui ka ettevõtete vajaduste rahuldamise, ka hargmaiste ettevõtete vajaduste rahuldamise üle kogu ühtse turu. tervitame iseäranis raportööri soovi traadita ühenduse valdkonnas see on üheks oluliseks äh, talaks järgmise põlvkonna traadita teenuste arendamises ning 5G arendamises. tervitame seda, et keskendutakse äh, tuntud turu äh, reguleerimispõhimõttele, mis annab prognoositavuse ning kindlustunde turule üldiselt aga on vaja ka äh, lihtsustada ning äh, lähendada reguleerimisraamistikku. ja recht herzlichen Dank. Äh. suur tänu komisjonile, Pilar de Castillo, meie raportöörina, palun. Si eh,, I am going to use eh, now my mother language um,. Muchas gracias eh,, muchas. inquietudes tänu kõigile, kõikidele, kes oma seisukohti on väljendanud. jah, tõesti, aeg äh, on täna ette nähtud selleks, et seisukohti vahendada, aga loomulikult peame me väljendama ka muret, kui neid muresid on. ja mõned äh, teemad on lahendatavad lihtsalt läbi arutelu. mina olen alati avatud meelega ja vastuvõtlik igasugustele ettepanekutele, olen valmis neid kaaluma. nii et kõik äh, see, millest on täna räägitud, kas komisjoni dokumendis või siis minu arvamuses, peakski olema arutelude allikaks. jah, on punkte, mida tuleks muuta ja, ja mis kindlasti ka protsessi jooksul muutuvad ja muutuvad paremaks, selles ju kogu selle asja mõte ongi. lõppkokkuvõttes tahame me ju saavutada selle, et me saame e-, esitada nõukogule seisukohta, seisukoha, mida toetab siin lai enamus. ainult nii saame me midagi saavutada nendel läbirääkimistel nõukoguga. Te olete ju kõik kursis sellega, sest et olete isegi olnud nõukogus aruteludel. aga nüüd äh, keskenduksin mõlema, paarile punktile, kui lubate. see on võib-olla seotud sellega, et äh, kõik kolleegid ei ole suutnud, ei ole veel jõudnud äh, läbi vaadata tähelepanelikult minu ettepanekud. mis puudutab mudeleid, mina ei ole teinud ettepanekuid, et peaks leidma mingisuguse agregeeritud mudeli. ei, ma olen huvitatud äh, paindlikust mudelist. rääkisin kaubanduslepingutest, mis on äh, tegelikult sarnased kaasinvesteerimismudelitele et oleks võimalik arvestada kõikide huvipoolte seisukohtadega. ma ei taha et me lähtuksime komisjoni ettepanekust, mis on väga piirav ja nüüd ülikiired võrgud. ja on veel teisigi aspekt, aspekte, mis tuleks äh, läbi arutada, aga Äh, ülikiired võrgud. mina olen pärit äh, Hispaaniast ja Hispaanias on äh, fiiberoptika levinud väga märkimisväärselt ja me oleme igasugustel põhjustel selles osas esirinnas. on ka teisi liikmesriike, kus sellele on panustatud. aga see muidugi ei otsustanud ära minu seisukohta, et see Hispaanias nii on. fiiberoptika, sellele on eraldi viidatud põhjenduspunktides ja põhimõtteliselt me oleme öelnud, et see on kõige parem tehnoloogia kiire, ülikiire võrgu tagamiseks, aga debati huvides olen ma valinud sellise definitsiooni, mis ei keskendu sugugi mitte ühele tehnoloogiale ainult, vaid see, vaid kogu selle asja eesmärgile, mis iganes tehnoloogiat me siis selle eesmärgi saavutamiseks ka ei kasutaks. nii et äh, need tehnoloogiad, mida me ei suuda kasutusele võtta, kuivõrd võimsust ei ole, nende puhul ka nõudlust ei ole ei investorite ega kellegi teise poolt. ja need alternatiivsed tehnoloogiad, kui nad ei äh, too tulemusi, siis nende puhul tuleb vaadata, mis, mis nende osas teha ja selles osas otsustavad kindlasti siseriiklikud reguleerivad asutused. liikmesriigiti on tulnud väga erinevad, tingimused on erinevad ja ma arvan, et peab jätma mingisuguse vabaduse selles osas, milliseid eh, tehnoloogilisi valikuid me lubame, me peame jätma võimaluse uute mõtete ja ideede arendamisele ka me teame ju, et tehnoloogia praegu areneb peadpööritava kiirusega. ja lõpetuseks ähm, elektroonilise kommunikatsiooni teenused, keegi ütles siin, et see, see definitsioon peaks jääma väga üldiseks ja me ei peaks äh, äh, lähtuma komisjoni definitsioonis, mis on väga numbritepõhine. on aga ka neid, kes ütlevad, et üldine autoriseering et ka selle osas on äh, küsimärke, ma ei tea. see kõik eeldab aga lisaarutelusid. mina arvasin, et äh, see üldine definitsioon, äh, et selle, et see on päris hea, aga loomulikult me võime siin teistsuguse seisukoha võtta pärast arutelu. oluline on see, et paigas oleks midagi kindlat ja mida paljud toetavad ja usaldage mind, ma olen valmis äh, rääkima nendest asjadest teie või kellegi teisega, kes on huvitatud, nii et ma olen täiesti veendunud, üheskoos jõuame tulemuseni. suur tänu meie raportöörile. mul on äh, nüüd äh, siin see väga väärikas ülesanne selgitada uut kodukorda. kodukord, nagu te teate, on muutunud vahepeal ja kodukorra artikkel sada neli lõige kolm on uus, see puudutab äh, see on nüüd siis ümber sõnastatud võrreldes eelmise kodukorraga ja see tähendab seda, et äh, neljandaks aprilliks kell viisteist null null tuleb esitada muudatusettepanekute selgitused, aga see ümbersõnastamise protsess näeb nüüd ette, et muudatusettepanekuid tuleb põhjendada me teame, et eelarves on see olnud nii, alati tuleb põhjendada. ja sekretariaat saadab selle kohta kolleegidele välja ka emaili ja selgitab siis täpselt, kuidas see uus kodukord uuesti sõnastatud menetlusele, uuesti sõnastamise menetlusele siis äh, Äh, rolli omab. Läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet, PEREK lühidalt. loomulikult on PEREK üks nendest teemadest, mis on meile väga südamelähedane. PEREK-i koostöö Aseri, Atseriga öö, äh, on väga oluline energia ehm, ja elektrienergeetika sektor, eh, selle seos digitaalse turuga, nii et minu meelest PEREC-alased arutelud on tõesti väga olulised eh, tuleviku mõttes ja esimesena ma tahaksin anda sõna meie raportöörile, kelleks on härra Tošenovski ECR fraktsioonist ma paluksin siis, et härra Tošenovski nelja minuti jooksul tutvustaks äh, oma raportit, palun. kui paneb setsedu? Ehm, mnohé z toho jste řekl na úvod, takže já do, eh, budu hovořit k té zprávě, kterou... kterou... Juba rääkisite tegelikult päris palju ära sellest, mida mina tahtsin öelda, nii et kommenteeriksin tegelikult lihtsalt äh, meie tänast äh, raportit. Me teame, et praegusel hetkel on äh, Pereki ja äh, Pereki ameti jaotuvus äh, kompromissi tulemus nõukogu ning komisjoni vahel. kahe tuhande üheksandast aastast oleme me kogunud piisavalt andmeid selle kohta, kuidas asjad toimivad, näeme, et perek toimib hästi, tehtav töö on hea. perek Office toetusagentuur on ka stabiliseerunud, räägin sellest täpsemalt. Perekis on nüüd paigas süsteemid ja menetlused selle kohta, kuidas liikmesriikidest äh, teavet koguda ning kogemustest õppida, see toimib väga hästi. nüüd on rändusega ning äh, elektroonilise side tegevusjuhisega seoses tulemas uued äh, tööülesanded, millest kogu aeg räägime. nüüd me peaksime vaatama, kas me peaksime seda institutsiooni struktuuri, mis praegu hästi toimub, muutma hakkama. olen veendunud, et kui me pereki ja siis perek office ameti kokku paneksime, võiks pereki büroo kokku paneksime, siis see tooks kaasa suuri raskusi minu ettepanekus, mis, millega muudetakse komisjoni ettepanekut, leian mina, et selline valik ei oleks soovitav, olgu reguleeriv tasand ikkagi sõltumatu ning paindlik. see annab võimaluse professionaalsuse lokkamisele ning äh, tagab stabiilsuse. loodame, et perek suudab äh, täiendavad ülesanded äh, vastu võtta ja loome sobivad tingimused et perek seda teeks. ma arvan, et perek peaks jääma komisjoni otsesest mõjuväljast väljapoole. ärgem hakakem praegust institutsioonilist tasakaalu häirima, sellepärast et seda tasakaalu oli juba niigi raske saavutada. alati on võimalik olukorda parandada, alati on võimalik tööd teha tõhusamalt, selles pole vähimatki kahtlust ning kuidas seda teha, seda püüangi oma raportis analüüsida. raport peaks olema tasakaalustatud segu sellest, mis on praeguses Äh, hästi paigas struktuurist äh, oluline ning teeme ettepaneku äh, võtta ka üle need elemendid komisjoni ettepanekutest, mis aitavad sellele kaasa. komisjoni ettepanekus on mitmeid väga häid aspekte. Perekil on oma kontaktvõrgustik, mis on väga oluline, aga sellega, seda ka ühe tuhande kahe, üheksanda aasta õigustöös ei käsitletud mis puudutab aga äh, Pereki büroo direktori ametisse nimetamist, siis teen ettepaneku, et Euroopa Parlamendi roll jääks jõusse. see oli üks oluline kompromiss, mis saavutati äh, nõukoguga ja mitmeid ettepanekuid Pereki bürooga äh, on saanud minu toetuse detsentraliseerimise eesmärgile. ja uued ülesanded tähendavad seda, et Pereki büroo büroole esitatakse suuremaid nõudmisi ning seetõttu ma tahaksin, et, et personali tugevdatakse ning äh, ka kontoritaristut. siis uued ülesanded seoses äh, elektroonilise side tegevusjuhisega äh, tulevad tulevad, tulevad juurde, me oleme vahetanud, me oleme muutnud seetõttu ülesannete nimekirja äh, ja muutnud selle üldisemaks, et me ei peaks iga kord seda nimekirja muutma hakkama. ja ma ootan äh, juba põnevusega võimalust teha koostööd teiste varu, variraportööridega. ja recht herzlichen Dank, äh, nächste ist der kolleeg Karin Spi-. suur tänu, kolleeg Karin. Uh, thank you very much and I would like to uh... suur tänu suur tänu härra Dožanovskile raporti eest. üldiselt võin öelda, et mina toetan äh, tema see lähenemisviisi üldiselt, kui me loeme ameti ja kui me ameti kaudu võiksime ka turu luua, siis oleks see kõik ju väga ilus ja roosiline. võtame energia külje, meil on Atser, meil on aga meil ei ole samas elektri ühtset turgu, mis toimiks selle paketi kallal me praegu teeme tööd paralleelselt meie oma komisjonis. turu loomine ei tähenda seda, et ka alati tuleks luua amet ja ameti loomine vastupidi ei tähenda seda, et turg tuleks selle loomisega kaasa. Need protsessid võivad käia rööbiti, seda erinevatel põhjustel. digitaalse valdkonna kohta võib tõmmata siin paralleele energia valdkonnaga ja puudu jääb piisavast analüüsist sellest, kus see turg toimib, kus ei toimi, kus on tegemist reguleeriva raamistiku probleemidega, kus ei ole piisavalt konkurentsi, mida võiks parandada. ja ma arvan, et me peaksimegi keskenduma sellesse, et eh, me peaksime analüüsima, mis tegelikult praegu toimib, olen härra Tošenovskiga nõus, peaksime mõtlema sellele, kuidas me saaksime parandada eh, pereki toimimist ilma haldusstruktuuri muutmata olen nõus, et me tahame Pereki bürood tugevdada, anda rohkem vahendeid selleks, et saaks pädevamaid inimesi tööle võtta, et need pädevad inimesed saaksid vajalikke ülesandeid teostada, nagu näiteks turu järelevalve muuhulgas. olen nõus härra Tošinovskiga ja ei ole päris äh, komisjoniga, meie eesmärk peaks olema lihtsalt ameti loomine. eesmärgiks peaks olema äh, ametifunktsioonide tugevdamine, selleks et meil oleksid olemas vastavad tööriistad, mis aitaksid kaasa ühtse turu arendamisele äh, digitaalmaailmas ja ma arvan, et praegusel hetkel tuleks äh, rahastamist suurendada, vastutust suurendada, aga ärgem hakakem siin äh, tooma kaasa uusi raskusi, mis kaasnevad äh, järjekordse ameti jalule upitamisega. suur tänu ja suur tänu härra Tošanovskile, nagu näete, olen teiega üldiselt päri. Next one is uh, Mrs. suur tänu, proua Krell suur tänu, härra juhataja ja suur tänu ka raportöörile selle raporti esitamise eest. ma tooksin siia debatti uue äh, aspekti, sellepärast et meie fraktsioon põhimõtteliselt toetab komisjoni ettepanekut. meie meelest on täiesti õige, et ajal, mil me telekommunikatsiooni siseturgu välja ehitame, räägime me ka reguleeritud asutuste tööst ja minu meelest on täiesti õige, et peregi ja peregi ja ameti toimimine praegu ei ole uute ülesannetega minu meelest äh, kooskõlas. kui me vaatame praegu äh, peregi struktuuri ja komisjoni ettepanekuga seda võrdleme, siis me näeme, et äh, pari, päris mitmes vallas tähendaks uus süsteem bürokraatia vähenemist, Perekti töö oleks läbipaistvam ja Perek tõesti siis tulevikus enam ei äh, Ähm, annaks soovitusi konsensuse põhiselt, vaid saab ka otsuseid langetada ja tulevikus, varem on olnud küll selliseid momente, kus ma oleksin lootnud, et pereküll juba praegu oleks see pädevus, et nad midagi tõesti saaksid otsustada, mitte ainult soovitusi teha, mis on õige ja seda ütles ka härra Tošenovski, et pereke ja siseriiklikud reguleerivad asutused peavad olema sõltumatud ja minu meelest see on väga-väga tähtis punkt. ja selles osas me peame edasi arendama komisjoni ettepanekut ei saa olla nii, et komisjon on kõige osas ülemuslik ja annab suuna selles mõttes, et kuidas reguleerivad asutused peaksid oma tööd tegema. ja ma arvan, et selles mõttes on küll võimalus siin asju natukene laiendada. aga ma arvan, muutuval ajastul peame me olema ka valmis äh, uutele väljakutsetele vastu astuma. ma olen äh, nõus härra Tošenovskiga selles mõttes, et loomulikult Euroopa Parlament ei tohi jätta siin kõrvale äh, see mõjutaks, see ei annaks midagi kaasa sõltumatusele ja ma tõesti loodaksin, et me oleksime kaasatud. olen, ootan põnevusega arutelusid ja ma loodan, et, et vaatamata teatud erinevustele meie seisukohtades jõuame me siiski lõppkokkuvõttes hea ühtse seisukohavõtuni, aitäh! suur tänu, proua Kreel! järgmisena ALDE nimel proua Kallas. Um, I understand that the... Uh, suur tänu! ma saan aru, et raportööri peamine sõnum on see, et ametit ei tohiks moodustada sellist äh, täieõiguslikku ametit ja olen nõus ka eelkõnelejaga samas. minu fraktsioon ei ole ka eriti Euroopa, huvitatud sellest, et Euroopa maksumaksjate raha suunatakse sellesse, et äh, tegemist on lihtsalt jututoaga olen vaadanud mitmeid Pereki raporteid ning äh, püüdnud aru saada, Äh, teemadest, äh, mis on seotud Euroopa elektroonilise side tegevusjuhiga ja PEREK leiab, et äh, tegelikult on vaja liikmesriikide pädevate asutuste, reguleerivate asutuste otsustamine on kõige olulisem, see on osaliselt tõsi, aga meil on vaja ka äh, asjade interneti ja mitmete muude valdkondade puhul tegutseda üldisemalt, liikmesriigi tasandil ei saavutati mastaabi, saavutada mastaabimajandust. mis puudutab äh, piiri üles tegevust siis ettevõttelt äh, äh, ettevõttele teenuste äh, puhul kuuleme klientidelt, et tegelikult ei ole ühtse, ühtset rakendamist liikmesriikides. kui me tahame, et perek aitaks paremini aidata kaasa ühtse turu paremale toimimisele, siis praegune struktuur ei, ei toimi. perek ei, või ameti loomine ei loo veel ühtset turgu, see on tõsi, olen härra Karintsiga selles osas päri, aga samas aitab see kaasa ühtse turu paremale toimimisele. PEREK peaks mängima tähtsalt, tähtsamat rolli teenuste spektri küsimustes, piiriüleste arutelude küsimuses ning aitama ühtsemalt tõlgendada Euroopa Liidu õigust. ma arvan, et me peaksime ette suhtuma, vaatama hoolikalt, kuidas on äh, elektroonilise side tegevusjuhis äh, seotud PEREC-iga ja koodeks annab äh, suuniseid liikmesriikide reguleerivatele asutustele ühenduvuse eesmärkide saavutamisega seoses muuhulgas, aga seda ettepanekut tuleb parema juhtimise ning PEREC-i suurema rolliga koos näha ja me ei tahaks tegelikult, et reguleerivad asutused saavad võtta suuremaid otsuseid äh, selle tegevusjuhisega seoses ilma Euroopa Liidu äh, reguleeriva rollita ja komisjoni suurendatud rollita ka äh, PERECis. ma arvan, ma ei arva, et PEREC peaks olema komisjoni satelliidiks, sellepärast et liikmesriigi, aga liikmesriigi ning Euroopa Liidu tasandi vaheline koostöö on oluline selleks, et telekommunikatsiooni Äh, turg toimiks, aga ma arvan, et neil peaks olema äh, struktuur, mis aitaks meil Euroopa tasandil ühtse turu küsimust lahendada, selle asemel, et me peaksime kogu aeg leidma väiksemat ühisnimetajat. ja ma loodan, et raportöör on aruteludele avatud ning ootan põnevusega võimalust koostööd jätkata. suur tänu, proua Kallas, proua Raimon. Uh, härra. suur tänu raportöörile selle projekti eest. ma arvan, et me ei tohiks siin erinevaid asju ühte patta panna, nagu näiteks pereke ülesanne ning struktuur. Ähm, ma ei ole eriti matekas, kui ma räägin struktuurist ja siis räägin sellest, millised on pereke ülesanded tulevikus. kui ülesandeid ei muudeta, kui ei anta uusi ülesandeid pärakule, siis võib-olla ei olegi nii oluline see, milline see struktuur on. aga kui me anname palju ülesandeid ja palju pädevusi, siis ähm, on loomulikult vaja sõltumatut organisatsiooni ning äh, tagatud sõltumatust. ja nüüd siis äh, ressursid. pereka on nii tugev, nagu need ressursid, mis me sinna paneme ning olukord on liikmesriigiti erinev. kui me saame kuidagi soodustada seda, et kõik kakskümmend neli liikmesriiki oma ressursid perekusse suunaksid ning ähm, kui oleks võimalik rohkem tööd teha, paremini reguleerida, siis ähm, oleksime igal juhul õigetel rööbastel nii et meie näeme seda paketina, kui meil on tugev äh, organisatsioon, palju pädevusi ja palju äh, ülesandeid, äh, mida täita, siis me toetame ka sõltumatu organisatsiooni asutamist, mida poliitiline maailm eriti ei mõjuta. kolleeg Reimon, next is kolleeg Mikka, bitte. kolleeg Mikka, palun Nica, palun. All right. Mersi, euh, mulțumesc, domnule președinte. Euh, eu aș vrea să spun... Uh, Suur tänu, härra esimees, ma tahtsin öelda midagi põhimõttelist. minu meelest on väga oluline, et me defineeriksime ära, millist rolli Terek peaks mängima ja millist rolli peaksid mängima siseriiklikud reguleerivad asutused. PEREK äh, või siseriiklikud äh, reguleerivad asutused ei peaks poliitikat tegema, selle eest vastutab parlament, komisjon teeb oma ettepaneku, parlament arutab selle läbi ja avaldab seisukohta. ja loomulikult tehakse poliitikat äh, liikmesriikides, parlamentides ja valitsustes. miks ma sellest räägin? sellepärast, et alles hiljuti eh, olime me tunnistajaks sellele, et mis saab siis, kui eh, asutused võtavad üle Bereki otsused. see tekitab eh, oktsionid VG osas, millised on tingimused igas riigis, selle eest ei vastuta iga asutus, nemad peavad asju rakendama nemad äh, peavad äh, valvama seda, et äh, tarbijate õigustest peetakse kinni. ma tahtsin lihtsalt rääkida sellest sellepärast, et selgitada, kuidas mina neid asju näen. põhimõtteliselt ei ole mina ka nõus ülereguleerimisega. Te teate, tehakse nalja, et on, et riigiasutustes Äh, tuleb ähm, enne hommiku kohv, hommikust kohvipausi igalühel välja mõelda mõni uus seadus. no see ei oleks ka hea lahendus. perek peab leidma kõige äh, õiged lahendused, mis sobivad kõikidele asutustele, et äh, kõigil oleks võimalik enda jaoks õige välja valida. mul on üks küsimus ka Äh, asjad lähevad praegu väga kiiresti, aga kas me võtsime, me oleme võtnud ju vastu seadusandlust varemgi, aga kas see on ka igal pool rakendatud, näiteks Saksamaal? näiteks üks konkreetne seadusandlus, mille, mis võeti vastu ainult Saksamaa jaoks. suur tänu. nüüd edasi komisjon saab järgmisena sõna. kolleeg Terava, palun komisjonist. suur tänu, äh, esimees ja suur tänu, härra Veider äh, suur tänu raportöörile raporti eelnõu eest ja soovituste eest äh, ja nagu te olete isegi nüüd aru saanud, need ettepanekud lähevad natukene äh, teises suunas kui meie ettepanekud. komisjoni poolt võib-olla kõige olulisem öelda on see, et me oleme selle institutsioonide vahelise lähenemise võtnud äh, nende arutelu asu, aluseks. aga loomulikult me oleme valmis rääkima konkreetsetest punktidest äh, pereki kontekstis. eriti ei kavatse komisjon kindlasti hakata sekkuma PERECi sõltumatusse või äh, reguleerivate asutuste sõltumatusse äh, paralleelsete ettepanekutega. meie küll arvame aga, et on oluline olukorras, kus on suur konsensus selles osas, et PERECile antakse uued ja tähtsad pädevused, on see, et me peame edasi arendama PERECi tõhusust ja selles osas me arvame muuhulgas ka seda, et äh, praegu komplekssed hübriid äh, süsteemid, struktuurid, vabandust, neid oleks võimalik küll lihtsustada, selleks, et äh, reguleerivate asutuste sõltumatus ja nende kogemused äh, ei kaoks, äh, sest et need on pereki jaoks väga oluline ressurss. kuid kui me hakkame lisaressursse suunama perekisse, olulisi ressursse ja oskuseid sinna üle kandma ja nemad siis igas ja kui me tahame tõsta selle kõrgemale reguleerivatest asutustest, siis peab pere koostööd tegema reguleerivate asutustega, tegema seda nii, et äh, see oleks tõhusam, kui see on olnud seni ja keskendunud rohkem siis äh, Euroopa ülesele tasandile, aitäh! suur tänu teile, komisjon! ja ma paluksin nüüd siis härra raportööril veel sõna võtta. suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada kõiki selle väga avameelse arutelu eest. me ootasime, et äh, kõige suuremaks probleemiks kujuneb see otsus, et äh, kas muuta pereki institutsionaalset rolli ma olen täiesti kursis äh, sellega, et Perekile antakse palju uusi volitusi, et mis need volitused on. ja sellepärast ma ei tahtnud siia hakata lisama konkreetselt uusi ette, äh, ülesandeid, vaid jätsin selle äh, teksti üldiseks. ja ma olen nõus, härra Karinš, sellega, mida te ütlesite. ma tõesti arvan, et see ongi meie probleem ametid ei loo turgu, meil on praegu kakskümmend kaheksa ametit, aga äh, samas kui me koondame kahekümne kaheksa reguleeriva asutuse seisukohad PEREKis, siis me näeme, et aja jooksul on temast saanud äärmiselt professionaalne amet. ja sellepärast äh, me üritamegi anda endast parima, et see professionaalsus ei kaoks ja et Perek ei jääks äh, sõltumatuks ja et oleks võimalik äh, siseriiklikel asutustel äh, oma sõna ka öö, sekka öelda. siis räägiti sellest, et probleeme on olnud võimaliku parima lahenduse leidmisega, jah, aga me leiame selle, aga nagu ma ütlesin, minu ettepanek öö, on äh, praegu veel lahtine, ma olen valmis rääkima läbi kõikidel nendel teemadel, mille te tõstatasite, aga nüüd proua Kallase sõnavõtu juurde korraks veel. ma ei arva, et kui me lööme ühe suure ameti, lahendame me korraga kõik probleemid. ma tegelikult arvan, et see tekitab hoopis lisaarutelusid parlamendis äh, lisakulude kohta ja nii edasi. ma olen komisjoniga rääkinud äh, ka rahalisest poolest ja ma olen täiesti veendunud, et see arutelu variraportööridega jätkub ka. ma ootan äh, hea meelega koostööd teiega, edasist tööd ja olen loomulikult avatud parima võimaliku lahenduse leidmisele. minu jaoks on äh, kõige olulisem see, et Pereki professionaalset suutlikkust me ei kaotaks. Merek on reguleerivate asutuste seas palju tunnustust leidnud. ja selle väärtus on väga selge, isegi parlamendis on aru saadud, kui olulised on Pereki seisukohad nendes keerulistel, nendel keerulistel teemadel, nii et nagu öeldud, ootan siis huviga koostööd variraportööridega suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmkümmend märts sellel aastal ja vaatame muudatusettepanekud läbi üheteistkümnendal mail ja hääletame siis üheteistkümnendal juulil sellel aastal. ja täiskogus on hääletuse kuupäev veel lahtine. ja nüüd siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde internetiühendus kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks, Euroopa gigabitti ühiskond ja 5G. raportööriks siin on Michal Boni Rahvaparteist ja härra Boni, teil on nüüd neli minutit äh, sõnavõtuks, palun, härra Boni. Thank you very much, I would like to thank suur tänu ma tahaksin tänada kõiki kolleege eh, tehtud eh, ettepanekute eest, sest et muudatusettepanekute eh, tähtaeg on kukkunud, kakssada viiskümmend muudatusettepanekut on meieni jõudnud ja ma arvan, et meie parlamendina oleme ühtse rinde moodustanud selleks, et 5G tegevuskava rakenduks Euroopas minu meelest äh, raport ja kõik muudatusettepanekud äh, tegelikult äh, astuvad ühte sammu sellega, millest me täna rääkisime elektroonilise sidetegevusjuhisest ja muudes valdkondadeski. viis peamist punkti on minu meelest väga olulised, mis tulevad muudatusettepanekutest välja, selleks et 5G viiskeele üleminek oleks äh, sujuv. kõigepealt regulatiivne raamistik, meil on vaja uusi normatiive, mis peaksid olema tulevikku suunatud, innovatsioonil põhinevad, meil on investeeringud vajakad, kuid loomulikult meil on vaja taristupõhist konkurentsi, me oleme kui me tahame korralikku tegevusjuhist, siis meil peab olema elektrooniline kommunikatsioon ja kiired internetivõrgud defineeritud ära. meie oma raportis neid definitsioone välja ei paku, sellest me rääkisime ka juba proua Pilar de Castillo raporti all, aga ettevalmistamise jooksul ähm, me kavatseme siis kindlasti esitada tegevusjuhises äh, muudatusi meil on vaja selgemat raamistikku investeeringute arengule, see peab olema prognoositav, investeeringute tulu peab olema piisav, keskendunud pikaajalistele lahendustele, kakskümmend viis aastat peaksid kehtima litsentsid on olnud kuulda, et mõned kolleegid tahaksid hakata rääkima sellest, et see litsents peaks kehtima kauem ja kõiki neid aspekte tuleks kindlasti arutada, arvestades äh, tulevast litsentside turgu. kolmas punkt, edasine harmoneerimine. viis keele üleminek eeldab äh, seda, et raadiospekter harmoneeritakse. meil ei ole siin aega enam venitada. kõik sektoris osalejad peaksid äh, saama paindlikult ise oma võrgud välja arendada, kes, valida ise investeerimismudelid ja, ja, ja tehnoloogilised lahendused, wifi äh, kaabel, satelliitühendused, ülikiired võrgud ja teised kiiresti arenevad ähm, tehnoloogiad kasutusele võtta. ja gigahertz äh, sageduste puhul tuleb ka rohkem tööd ära teha, kakskümmend kuus, kakskümmend kaheksa, aga äh, ASEAN-i riikidega teha koostööd Jaapani, Lõuna-Korea ja Ameerika Ühendriikidega me oleme väljendanud äh, vajadust, et tuleb langetada otsused kiiresti ja korralikult spektri haldamise ja spektri jaotamise osas. Äh, me oleme pöördunud ka PEREC-i poole, me ei ole teinud mitte mingisugust äh, soovitust selle kohta, kuidas PEREC oma töö peab korraldama, aga me tahame teada, mis asi on eesmärk. me ei räägi PEREC-ist mitte mitmete institutsioonide summast kui summast, ilma õigeaegsete harmoneeritud otsusteta spektri vallas mille osas pereki tööstuks olla palju kasu, arvan ma, et äh, meil ei olegi enam võimalust äh, oma eesmärke saavutada 5G osas. ja see tähendab seda, et äh, me peame mõtlema sellele, et mida läheb meile lõpuks maksma see, kui me ei suuda 5G-d juurutada. see oleks meie majandusele ka kadu. koostöö tõhus koostöö PEREC-iga ja siseriiklike asutustega, reguleerivate ametitega on palju olulisem, kui võiks arvata. kolmas, äh, killustamise vältimine, sellele on, äh, siin on väga palju mõõtmeid, territoriaalsed erinevused, linna-maapiirkondade erinevused, erinevused aga ka spektriotsuste, spektri äh, jaotamisotsuste osas ja viimane märkus, korralik tegevuskava, selleks on vaja korralikku kalendrit, äh, ootused peavad olema realistlikud, standardeerimis-, star-, standardimise tegevuskava kõikide sektorite jaoks, mille aluseks on tööstuse enda arengud. ilma selleta ei ole võimalik üldse mitte midagi saavutada selle viie, 5G osas. tegevuskaval on kaks mõõdet, mis puudutavad standardimist, tehniline standardimine ja siis tegevuskava teatud investeeringute rahastamiseks, et sealhulgas avaliku sektori Euroopa raha kasutamist. ja koos raportööri, variraportööridega loodetavasti me suudame veenma dokumendi esitada ja saadame selge signaali välja liikmesriikidele, regioonidele Euroopas, kõikidele huvipooltele, et Euroopa Parlament toetab kõiki jõupingutusi selleks, et kiiresti oleks võimalik minna üle 5G taristule praegu on kompromissid koostamisel, järgmine variraportööride kohtumine on tulemas varsti ja pärast seda hääletame siis need kompromissid läbi kahekümne viiendal aprillil ITRE komisjonis, kui mul nüüd on õigesti see asi meeles, et suur tänu. proua Werner järgmisena, palun suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, ma tahaksin äh, veel südamest tänada kolleeg Poonit. härra Pooni on tõesti esitanud väga hea raporti eelnõu. Euroopa tasandil äh, äh, see väga oluline ettepanek siis tuli septembris ja, ja tõesti on tõeline hüpe tehtud nii liikmesriikide jaoks kui ka ettevõtete jaoks näiteks eh, Seebiti messil Hamburgis teatas eh, Saksa valitsus, et eh, VKE-d, koolid, arstipraksised, maapiirkonnad ja nii edasi saavad kõik vautšerid gigabitt internetile üleminekuks ja üks kaabelvõrgu pakkuja ütles, et Pohumi linn Äh, saab aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, esimeseks gigabittlinnaks äh, Saksamaal, minu meelest see on tõesti üks tõeline tiigrihüpe. mis nüüd puudutab seda kahtesadat viitekümmet muudatusettepanekut, üldiselt on nad üsna hästi kombineeritavad. ja ma tahaksin täna viidata neljale punktile, mis minu jaoks isiklikult on väga tähtsad. kõigepealt kiirus, konkurentsivõime ja tarbijate huvid. mina arvan, et neid tuleb näha paketis, ma olen veendunud, et meie eh, kiiruse eesmärgid on saavutatavad ainult siis, kui me leiame sellise normatiivse keskkonna, mis on konkurentsi toetav ja loomulikult, mille keskel on eh, tarbijate huvid. 5G võrk täiesti loogiliselt muidugi sõltub ka eh, tugevast taustsüsteemist ja, ja, ja varuvar-, back-up süsteemist ja tehnoloogia poolt ma tahaksin rõhutada, et oluline on klaasfiibri taristu äh, väljaehitamine seoses vii-, äh, seostatult. maapiirkonnas on kindlasti vaja riigipoolseid investeeringuid, suur osa investeeringutest peaks aga tulema siiski erasektorist ja see tähendab seda, et me peame tulevikus äh, nõudlust progneerima ja vertikaalsel tööstusel on seni olnud raskusi osaleda nendes erinevates algutustes 5G äh, kontekstis ja ma arvan, et siin on võimalus veel asju natukene parandada ja neljandaks, äh, tohutu potentsiaal jah, uutele ärimudelitele, innova-, innovaatorlikud tooted ja majandus, jah, aga me ei tohiks unustada, et 5G väljaarendamine siiski on tarbijatele suunatud 5G peab seega olema kättesaadav kõikidele eurooplastele, nendele midagi kasulikku andma, olenemata sellest, kas inimesed elavad linnas või maal. ja mul on hea meel edasise koostöö üle, millest härra Pooniga juba rääkis. suur tänu, järgmisena ECR fraktsiooni nimel Evžen Dušenovski. Mm, suur tänu, ma vabandan. sellepärast, et meie tegelikku variraportööri ei ole kohal. Äh, ka mina toetan igati raportööri seisukohti. Äh, see raport on osa telekommunikatsioonipaketist, aga see pakett on üsna keeruline asi. see raport on keskendunud tulevikule me loome reegleid, mis äh, tulevikus siis rakenduvad. ja tõesti, ma tahtsin toetada seda, mida ütles meie raportöör. me peame looma lihtsad reeglid. normat-, normatiivne raamistik ei tohiks äh, algusest peale juba olla kohmakas ja keeruline. eesmärgiks on investeeringute ligitõmbamine 5G võrkudesse. 5G taristu oleks täiesti uus tehnoloogiline lahendus. ma olen nõus raportööriga selles osas, et ähm, investorite jaoks peab olema regulatiivne keskkond prognoositav. ühtlasi olen nõus ka sellega, mida ta ütles äh, pereki ootuste kohta. Nende kogemused Äh, on tõesti väga suured, äh, nende selja taga, neil on selja taga mitu rasket aastat, äh, millest nad on hästi välja tulnud ja loodetavasti nad jõuavad õige lahenduseni 5G taristul üleminekuks nii kiiresti kui võimalik ja mul on hea meel, et raportöör on võtnud sellise lähenemise, nagu ta võttis ja see raport on osa laiemast paketist, mille, mida me täna siin arutame ja mille me ilmselt mingi hetk ka vastu võtame. suur tänu, härra Dušanovski, järgmisena härra Blanco Lopes üks minut. Muchas gracias, presidente. Comparto en general la visión. suur aitäh. toetan komisjoni, et eesmärki jõuda viie geeni, kuid äh, muudatusettepanekud ütlevad, et selleks, et seda saavutada, peame me kindlasti tagama koordineerimise, mis, mille puudumisel oleme me oma tööga ka hiljaks jäänud. praegu oleme me jõudnud äh, kaheksakümne kuue protsendilise äh, täitumiseni ja maapiirkondades on ette näinud ainult kolmekümne kuue protsendiline äh, kattuvus. seega me peame tagama, et ülikiire ühendus jõuab igasse Euroopa Liidu nurka ja sektorisse ja ma arvan, et need investeeringud on väga olulised selleks, et äh, kodanikele tagada väljaõpe mitte ainult tehnoloogiliste seadmete kasutamiseks, vaid ka selleks, et neile tagada nende põhiõigused. samuti me peame tagama kõrge kvalifikatsiooni, et äh, inimesed saaksid siseneda tööturule, aitäh! Äh, suur tänu, Pilar Picastillo kas äh, võin rääkida minuti, ma kasutan seda äh, juhust selleks, et ühe spektri aspekti rõhutada. Äh, jah, me kõik teame, et 5G on väga oluline saavutus ja me juba enne rääkisime sel samal teemal. seega ma tahaksin puudutada ühte spetsiifilist aspekti, seega litsentside kestvust ei ole ühtegi juhtumit, kus suurinvesteering ei nõua ka pikka äh, ajaperioodi, mida see investeering kataks. meil on vaja kuskil viitekümmet kuute megahertsi, äh, viitekümmet kuute giga, äh, gigamegahertsi selles spektris ja see nõuab investeeringuid parlament on alati toetanud seda ideed, et litsentside kestvust eh, pikendada kas kahekümne viieks või kolmekümneks aastaks. me oleme seda telekommunikatsiooni ühtsel turul proovinud, kuid inimesed on välja pakkunud eh, teistsuguseid lahendusi, eriti investeeringute eh, analüütikud. Nad on öelnud, et spektrisiseselt litsentside kestvust peab olema tunduvalt äh, pikem. Äh, on teatud äh, mehhanismid, mida saab kasutada selleks, et olla kindel, et kui litsentsi ei kasutata asjakohaselt, siis selle kehtivus lõpeb kuid ma kutsun teid kõiki üles, et te oleksite väga tähelepanelikud just nimelt selles küsimuses. E, ja me peame jääma objektiivseks ja pöörama suurt tähelepanu litsentside kestvustele seoses investeeringutega, aitäh! on, on te-? proua Kumbulane, teen väga lühidalt, äh, spektri osas äh, tuleb äh, väga ettevaatlikult tegutseda koos tegevusjuhisega. ma olen mures, et raportöör on muutnud seda jagamise nõudmist ja see use it or lose it äh, see tekitab ka muret. see on võimalik ainult siis, kui õiguste omanik seda ka teeb ja sellepärast mulle tundub jah, et eesmärk on meil ühine, aga detailides on veel teisi, teisi seisukohti ja ma vabandan küll ka nüüd selle eest, et minu meelest see 5G selle osas tuleb kindlasti turule uusi tegijaid, see ei ole ju asi, mis jääb ainult praegu turul opereerivate pärusmaaks ja ma tahaksin, et uued turule sisenejad oleksid eurooplased. ma ei tahaks nii, et ähm, varustuse valmistab Aasia ja sisu tuleb Ameerikast, ei, see lisandväärtus tuleb tuua Euroopasse. 5G puhul meil ei ole standardeid, me ei saa selle osas praegu veel midagi otsustada. aga ma olen ära kuulnud siin kõik kõnelejad ja ütlevad, et et mobiilsest sidest ei piisa. meil on vaja mingisugust selgroogu sellele asjale. ja eelkõneleja ka ütles, et see selgroog peab olema fiiber. Ma ei kujuta ette küll, et praegused kaablid selle 5G selgroo suudaks pakkuda me tahame küll olla tehnoloogianeutraalsed loomulikult, aga mingisugune selgroog peab olema, see peab olema igas riigis olemas. ja lugesin uudistest, et et valgusandmete äh, osas on otsus tulnud, äh, aga selleks, et äh, midagi saavutada, on meil vaja fiiber tehnoloogiat. 5G on tulevikutehnoloogia, aga seda ei ole võimalik rakendada vana varustusega. jah, raske on seda öelda. aga vähemalt me saame öelda, et ärge investeerige enam asja, mis niikuinii kaob viimane märkus, jah, Lõuna-Korea ja nii edasi. Nemad viivad äh, terve riigi üle uuele süsteemile ja härra Erikson, kes varem oli roheliste seas, siin on nüüd minister, nemad, äh, nendel on kõik, igas kodus plaanis ühe giga pidine ühendus äh, plaanis pakkuda igas elu eh, eh, e-, majapidamises aastaks kaks tuhat kakskümmend viis, nagu ma ütlesin, ja kui meie sammu ei pea, siis äh, siis me jääme kaotajaks ja see, see ongi see hind, mida me peame maksma selle eest siis. suur tänu! jah yeah.. Sorry, I am not with the, the translation. Muito obrigado. Uh, queria saudar... Uh... Suur aitäh! tahaksin eh, heaks kiita raportööri suurepärase tehtud töö selleks, et jõuda sellise integreeritud lahenduseni ja ka see, et ta äh, on seotud teiste vastavate raportitega, mis äh, tagab üldise Euroopa Liidu arengu selles valdkonnas ja 5G-ni jõudmises. ma tahaksin ainult rõhutada paart aspekti, mis tunduvad mulle olulised. kõigepealt kaasatus me ei saa jää, jääda sellise eraldatuse juurde või selle juurde, et kodanikud jäävad kõrvale, kõik peavad olema sellesse uude tegevusse kaasatud. kindlasti see on teema, mis areneb järgmistel aastatel väga kõvasti, internet peab jääma neutraalseks, me peame tagama sellise neutraalsuse ja selleks, et äh, seda teha, see ettevõtmine Wi-Fi, Wi-Fi for you ehk wifi siis sinu jaoks. EU, siis äh, sellele tuleks äh, siin ka viidata. meil juba arutelu selles osas äh, toimub. me peame selgelt väljendama, milline on Euroopa Liidu visioon uue digitaalühiskonna ülesehitamisel, aitäh. Euroopa Komisjon, bitte. tänan, nüüd komisjon. Uh, suur tänu, härra esimees, ma suur tänu raportöörile härra Panile raporti projekti eest. ja see raport on iseäranis ajakohane, pidades silmas seda, millal kavatsetakse selle üle hääletada ja see saadaks väga selge sõnumi, mitte ainult õigusloomelise töö seisukohast, mida tehakse siin komisjonis, vaid see soodustaks ka tervet rida äh, muid äh, tegevusi, mida saab äh, ette võtta äh, tehnilise spektri ühtlustamise vallas või äh, riiklikul tasandil või kohalikul tasandil, soodustades võrkude rakendamist või tehes koostööd operaatorite ning uute turule tulijate vahel. nõndanimetatud vertikaalid, millest räägitakse tervishoiuteenustega seoses või autotööstusega seoses. kõige olulisem tõenäoliselt nende erinevate protsesside seisukohast on see, et meil on piisav kõrge ambitsioonide määr ning et me keskendume vajadustele kuni kahe tuhande vii-, kahekümne viienda aastani meil on siin oma 5G vajadus ning kõikide tarbijate vajadused, mis toob kaasa kaasama, kaasavuse meetmed ning samuti võtame arvesse kõige suuremate vajadustega kasutajaid avalike teenuste sektorist, haridussektorisse, ootame raportit, mis oleks tugev ning tulevikule suunatud, samas lähtudes konkreetsetest vajaduste analüüsist. Äh. suur tänu Mihhail Pooni. For... teen väga lühidalt, suur tänu kõikide ettepanekute eest, äh, analüüsisin kõiki muudatusettepanekuid ning ma arvan, et tegelikult äh, me liigume ühes suunas äh, oma ühiste eesmärkide poole. oluline on aru saada selle raportiga seoses seda, et see raport valmib varem kui õigusakt ning ma arvan, et seda raportit saab kasutada ära 5G edendamiseks oluline on see, mis Saksamaal toimub, on oluline, millele homme Roomas alla kirjutatakse. kõikide Euroopa riikide esindajad on kohal, ühine avaldus äh, ja, ja seda siis autonoomsete autode kohta. ma arvan, et me peaksime ühiselt aru saama, äh, mida me tahame 5G-lt, pärast seda on äh, ühises vaimus kergem 5G nimel tööd teha ning tuleviku nimel tööd teha, võtta vastu õigusaktid, mis tagavad head tingimused äh, ka suhetes tarbijatega, ka kasutajatega, kes peavad samuti mõistma, millised on uued võimalused, mis tulevad nende jaoks 5G-ga. suur tänu teile ning töötame nüüd kompromissettepanekute kallal ning loodetavasti õigeaegselt jõuame oma tööga ühele poole. aitäh! Herzlichen Dank, äh, kolleeg Bo-. suur tänu, kolleeg Booni. me hääletame kahekümne viiendal aprillil ja komisjonis ja juunis pleenumil äh,, täiskogus. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on viimane täna hommikupoolikul. ITRE missioon Mehhikos toimunud interneti haldamise foorumile. Pilar de Castillo, ma paluksin, et teie siis kahe minutiga äh, Äh, räägiksite meile sellest, mis seal Mehhikos aset leidis? teen väga lühidalt, sellepärast et äh, meil on suurepärane raport, äh, mida kõik meie komisjoni liikmed võivad lugeda ja kõik on siin väga üksikasjalikult ära kirjeldatud. tahaksin omalt poolt Anju ainult öelda, et et tegemist oli üheteistkümnenda interneti haldamise foorumi kohtumisega ja meie selle eesmärgiks oli avatud ja kaasav mõttevahetus ning dialoog ja interneti haldamisega seotud küsimuste üle, luua võimalus ja heade tavade jagamiseks, kogemuste jagamiseks ning tähtsate aspektide määratlemise äh, võimalus oli see samuti, samuti erinevate äh, erialaorganisatsioonide ning üldsuse kokkutoomise võimalus samuti. see kõik aitab kaasa paremale interneti haldamisele üsna suur delegatsioon oli kohal erinevatest äh, komisjonidest, äh, kokku üksteist äh, liiget, ka erinevate komisjonide, erinevate komisjonide liikmed ja STOA paneeli üks liige oli samuti kohal. ja taaskord sai selgeks see, kui oluline on, et meil on plat-, selline platvorm. see võimaldab äh, päevakorda kerkivaid teemasid varastelt juba tuvastada, äh, jagada omavahel kogemusi, osaleda kaasavas mõttevahetuses äh, interneti haldamise teemadel ning ma arvan, et taaskord oli, sai pilt üha selgemaks ja meil oli terve rida kohtumisi sidusrühmadega ja Google'i asepresidendiga ja vabaühendustega, teadusmaailma esindajatega. ja meie liikmed osalesid erinevates, erinevatel seminaridel, erinevates töökodades ma leian, et meie parlamendina ja ITRE komisjonina peaksime väga ettevaatlikud olema selle platvormiga. me oleme väga esindatud, liikmeskomisjon esindab teataval määral liikmesriike ning parlament ka ja selles mõttes minu lõppkommentaar oleks. et see platvorm, me peaksime seda toetama meie roll on tähtis ning teised institutsioonid, komisjon eesotsas peaksid panustama sellesse, et me oleksime ka tulevikus sellel foorumil nähtavad. suur tänu. tundub, et keegi rohkem sõna ei soovi sellel teemal. sellega on tänane hommikupoolikune osa läbi. kell viisteist null null täna on meil avalik kuulamine teemal energiapakett ja mul oleks väga hea meel, kui kõik kolleegid tuleksid siia tagasi. sest muidu soovin head isu ja sellega on istung praeguseks lõppenud.